Colleagues, uh, we'll make a start. lugupeetud kolleegid, aru, alustame. sellepärast, et ka pärastlõunane sessioon on eriliselt tihe. nagu te näete, on saalis kaamerad, aga kaamerameestele on antud luba seda koosolekut filmida. niisiis, kolleegid, jätkame päevakorrapunktiga kakskümmend kus meiega räägib äh, Manuel Navaret, kes on Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse ülemus Europolis. härra Navaret võtab istet ja kuni ta seda teeb, selgitan ma teile, et äh, Europol on andnud välja iga-aastase aruande lühidalt TSAT Ehm, see on terrorismi olukorra suundumuste aruanne, seda antakse välja aastast eh, kaks tuhat seitse ning seal kirjeldatakse terrorismialaseid eh, aspekte Euroopa Liidus ning Europol töötab praegu välja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta raportit. härra Navaret, kes on siin ennegi käinud, juhatab praegu Euroopa terrorismivastase võitluse keskust Europolis ja ta räägib meile sellest, eh, millised on TSAT-i raporti põhilised järeldused, palun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 suur tänu, härra esimees, tere päevast kõigile minu poolt, aitäh, et te kutsusite Europoli veel kord siia, et me saaksime rääkida uuest ESAT-i raportist. et ma saaksin seda Kodanikuvabaduste komisjonile kirjeldada. see raport avaldatakse kohe varsti. meil tuleb äh, ainult veel viimased detailid lahti kirjutada, sest tegemist on keeruka protsessiga, nagu te teate põhipanuse annavad liikmesriigid, kolmandad osapooled, osapooled, kuid ka Europoli enda eksperdid, kes seda raportit äh, välja ähm, kujundavad ja, ja läbi töötavad selleks, et äh, see oleks tõesti täiesti põhjalik ja see kirjeldab aastat kaks tuhat seitseteist ning näitab ka seda, mida teevad äh, need paljud inimesed, kes terrorismi vastu võitlevad ja ja samuti näitab siis raport meile, mida oodata sellel aastal, mis on sellel aastal juba juhtunud ja mismoodi me saame neid ilminguid leevendada. mina olen äh, terrorismivastase võitluse keskuse ülemus Europolis ja vastutan selle valdkonna eest. siin näete te esimest äh, slaidi, nagu ka eelmisel aastal tahtsin ma midagi teha nende inimeste heaks, kes kannatavad Äh, terrorismi all. sel aastal on tapetud terroristide poolt juba ka kuuskümmend kaheksa inimest. ja teiseks tahaksime austust avaldada ka politseile, kohtuvõimudele, teile siin parlamendis ja ka avalikkusele, sellepärast et kõik teie ja kõik meie äh, võitleme terrorismiga. me kõik püüame anda oma parimat, see on loomulikult äh, globaalne ülesanne kuid ka teie Euroopa Parlamendis kutsute pidevalt üles toetama Euroopa Liidu turvalisust, nii et ma avaldan austust teile kõigile. ma tahaksin nüüd tuua ka mõned arvud terroristlike trendide kohta, selle kohta, mis liikmesriikides toimub. ma arvan, et te teate, et iga sellise arvu taga on ka nägu, on kellegi perekond. selliseid perekondi tuleb toetada, sellepärast et äh, nad on langenud selle ohvriks, et hukkus nende sugulane, nende lähedane inimene. kuid lisaks on ka poliitikud, äh, politseinikud, õiguskaitseorganite töötajad, äh, kes teevad igapäeval, igapäevaselt seda tööd, mis muudab Europoli töö lihtsamaks ja elu turvalisemaks. ma tänan teid. nüüd aga järgmine slaid ja te näete siit, et rünnakuid on rohkem. aastal kaks tuhat seitseteist oli rünnakuid rohkem ma räägin, ma ei räägi väga palju üldisest terrori-, ma räägin nüüd sellest, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal juhtus ja lisan, et see on ikkagi pilk minevikku, kuid annab teatavat aimu sellest, mis hakkab toimuma sellel aastal. üldiselt räägime me ennekõike äh, pühasõdalaste või džihadistide terrorismist ja seejärel natsionalistlikust ja separatistlikust terrorismist vasakpoolsed anarhistid ja parempoolsed äärmuslased. see on meie metodoloogia, mille abil me koostasime selle graafiku. ja taas selle informatsiooni saime me liikmesriikidest, kes vastasid meie küsimustikule. nagu te näete, oli aastal kaks tuhat seitseteist kakssada viis rünnakut ja nende hulgas on siis ka ebaõnnestunud, pooleli jäänud või lõpule jõudnud rünnakud see tähendab, et rünnakuid on nüüd nelikümmend viis protsenti rohkem kui aastal kaks tuhat kuusteist. kuid siiski oli ohvreid vähem. eelmisel aastal oli äh, surmajuhtumeid kuusteist ja see tuleb sellest, et need rünnakud on vähem hästi läbi mõeldud, rünnakuid on rohkem, aga õnneks on nende ohvreid, ohvreid, mida nad kaasa toovad, on vähem. kõige rohkem rünnakuid oli Ühendkuningriigis sada seitse, Prantsusmaal viiskümmend neli, Hispaanias, Itaalias mõlemas kuusteist, äh, ühes kuusteist ja teises neliteist. me äh, keskendusime ennekõike püha sadalast läbi viidud terrorismile kolmkümmend kolm olid seotud äh, džihadistidega, kuid mõnikord ei ole liikmesriikidel lihtne rünnakuid äh, kvalifitseerida, sest äh, jääb selgusetuks, mis oli enesetaputerroristi motivatsioon. praegu uuritakse liikmesriikides ikka veel intsidente, mille puhul ründaja motiiv ei ole selge, seetõttu ei saa täpselt teada, mis tüüpi rünnak see oli, kuid siiski püütakse välja selgitada, mis need siis olid kolmkümmend kolm džihadistlikku rünnakut ja nendest kümme viidi ka lõpule. ja nendega põhjustatigi kuuskümmend kaks äh, ohvrit see tähendab seda, äh, rünnakute arv, džihadistlike rünnakute arv on neli korda väiksem kui separatistide oma, kuid sellest hoolimata peaaegu kõik ohvrid tulevad just sellistest rünnakutest kuuskümmend kaks ohvrit sellistest rünnakutest, kokku oli ohvreid kuuskümmend kaheksa. see tähendab seda, et äh, surma surmajuhtumite arv oli siiski väiksem kui aastal kakssada, kaks tuhat kuusteist, mil neid oli sada nelikümmend kaks. kuid niikaua, kuni ei jää, ei teki sellist olukorda, kus ohvreid on null, võime öelda, et poliitikud, kohtunikud, õiguskaitseorganite töötajad, kõik teised teevad kõik endast oleneva sellest, selleks, et jõuda mitte ühegi ohvrini. meil on ka ohvreid välismaal, kus Euroopa Liidu kodanikud on sõitnud välismaale, näiteks veebruaris Filipiinidel, mais Afganistanis, juunis Malis, juulis Egiptuses ja seejärel Burkina Fasos. aastal kaks tuhat seitseteist oli selliseid kolmandates riikides toime pandud rünnakuid, kus, rünnakutes hukkunud Euroopa Liidu kodanikke kaheksa. siin te näete terroristlike rünnakute arvu enamik nendest äh, rünnakutest toimusid siis Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal, need arvud ma juba esitasin, mis tähendab seda, nagu ka juba ütlesin, et äh, rünnakute arv on suurenenud, kuid äh, need rünnakud on vähem hästi läbi mõeldud ja ohvreid on vähem. liikmesriikide reaktsioonid politsei tegeleb aktiivselt nende ohtudega ning on arreteerinud peaaegu tuhat inimest, täpsemalt üheksasada seitsekümmend viis, keda kahtlustatakse terrorismikuriteos. selle info andsid Europolile samuti liikmesriigid. enamik vahistamisi toimusid Prantsusmaal, täpsemalt kolmsada seitsekümmend kolm ehk peaaegu pooled. ja kõik need ähm, isikud vahistati siis äh, kahtlustusega äh, džihadismis. tavaliselt äh, arvati, et nad kuuluvad sellesse organisatsiooni või siis, et nad on aidanud rünnakut ette valmistada. Need on peamised trendid, mida me nägime aastal kaks tuhat seitseteist. ja need sarnanevad kahe tuhande kuueteistkümnenda omaga viimasel aastal on rünnakud suurenenud, nagu ma juba ütlesin, kuid nagu ka ütlesin, on need vähem hästi läbi mõeldud ja ohvreid on vähem. kuid sellest hoolimata on džihadistlik terrorism väga ohtlik ja keskendub kolmele asjale. kõigepealt äh, tappa suvalisi inimesi, kuid võimalikult palju ja sellise rünnaku ettevalmistamine ei vaja mingeid erioskusi. me oleme ju näinud seda nii Londoni rünnaku puhul, mis toimus märtsis ja ka Manchesteris juunis ja Barcelonas augustis. teiseks rünnatakse just selliseid objekte, mis on lääneliku eluviisi sümboliteks. Manchesteris maikuus kaks tuhat seitseteist rünnati kontserti ja ka Prantsusmaal Prantsusmaal rünnatakse sageli võimuesindajaid, näiteks politseinikke või sõjaväelasi ja seda just äh, suuremates piirkondades. peamine oht on endiselt äh, seotud nõndanimetatud välisvõitlejatega, kes radikaliseeruvad ja tulevad siis tagasi kodumaale. tavaliselt äh, saavad nad väljaõppe Süürias või Iraagis. aga nende inimeste arv siiski kahanes aastal kaks tuhat seitseteist. ja nende arv on kahanenud alates aastast kaks tuhat viisteist. aga ikkagi ei saa me päris täpselt teada, kui palju välisvõitlejaid ähm, on läinud nendesse ähm, piirkondadesse Süüriasse, Iraaki, kui palju seal on surnud, kui palju neid on arreteeritud ja kui palju siis tuleb Euroopa Liitu tagasi ja mitte ainult Euroopa Liitu, vaid näiteks ka Hongkongi või äh, mujale Mi. milliseid, kui palju on siis neid inimesi, kes konfliktipiirkondadest äh, liiguvad tagasi oma koduriiki, praegu teeb äh, julgeolek seda kindlaks. kuid välisvõitlejate probleemiga on seotud ka propaganda ja seda teavad ähm, IS-i juhid väga hästi Need äh, inimesed püüavad äh, siis värvata uusi võitlejaid ja selleks kasutatakse ära ka tehnoloogiat. kuid EAS-i propagandamasin on kannatanud selle all, et nad on kaotanud nii inimjõudu kui ka infrastruktuuri nad püüavad oma sõnumit viia laia avalikkuseni lihtsalt uusi kanaleid pidi. ja selles suhtes on osutunud vastupidavateks. liikmesriigid on öelnud, et IS e kaotab territooriumit Äh, kuid sellest, sellest, äh, see võib tähendada, et ähm, välisvõitlejatel on väiksem motivatsioon välisvõitlejateks äh, saada, kuid ikkagi peame me hindama, milline on islamiriigi püsiv oht. islamiriiki islamiriigist räägitakse ka seoses sellega, et nad suunavad oma propaganda nüüd naistele ja tahavad, et naised osaleksid lahingutegevuses aktiivsemalt Al-Qaeda andis naistele teisese rolli ja ei ole kunagi neid julgustanud saama võitlejateks. aga ka nemad kutsuvad naisi ennast toetama. nii et naised ja ka alaealised on propaganda ohvriteks, sest Islamiriik ja Al-Qaeda võtavad sihikule ka alaealisi näha on ka väga palju pilte lastest, keda Islamiriik vägivallale allutab. ja mis nendest lastest saab, kui nad kalifaadist eemaldada, seda näeme alles tulevikus. kuigi see propaganda on väga agressiivne, sellega levitatakse radikaalset sõnumit, ei ole interneti kaudu rünnakuid siiski toime panna õnnestub ja see, õnnestunud ja see ei tähenda mitte seda, et seda ei taheta teha, vaid äh, internetti ja sotsiaalmeediat kasutatakse ikkagi põhiliselt äh, värbamiseks ja kommunikatsiooniks. ja me jälgime, jälgime väga pingsalt, mismoodi internetti kasutatakse või püütakse kasutada küberrünnakute läbiviimiseks ei ole mingeid selgeid jälgi selle kohta, et kasutataks keemilist, keemiarelva, bioloogilist relva. esimees äh, palub äh, kõnelejal võtta oma sõnavõtt kokku, et oleks võimalik ka küsimusi esitada ja vastuseid kuulata. Who, who else wants to ask questions? Because there's about eight pages there meil on siin kaheksa lehekülge veel jäänud ettekannet. kui palju on neid, kes äh, tahavad küsimusi esitada? kui palju on meil aega? Three slides. Twenty-five minutes, half an hour. Oh, sorry. Yep, um, carry on um.. jah, palun jätkake. olgu, ma püüan kokku võtta ma tahtsin öelda seda, et keemia, bioloogilist või tuumarelva Islamiriik ei kasuta, aga nad uurivad nende kasutamise võimalust. Still explosives remain the prefer-. praegu kasutatakse ikkagi tulirelvasid ja pomme. ja natsionalistlikud terroristid kasutavad äh, samu vahendeid esimees, te saate ju vastata ka küsimustele ja seepärast palun piirduge paari minutiga. nii, kes on siis need potentsiaalsed ründajad? profiil on koostatud liikmesriikide andmete põhjal, tavaliselt on need koduriigi terroristid, kes on radikaliseerinud koduriigis, aga seejärel läinud välismaale ja ühinenud mõne terroristliku organisatsiooniga. see grupp on väga mitmekesine. infot ja võimalusi saadakse äh, ka mujalt kui kodumaalt, aga radikaliseerutakse kodumaal. nagu ma ütlesin, on äh, ka välisvõitlejad, kes Euroopast äh, lähevad konfliktipiirkondadesse, aga aastal kaks tuhat seitseteist oli neid isikuid vähe. üks peamisi ohte on need inimesed, kes on arreteeritud äh, selle tõttu, et nad on välisvõitlejatega olnud kon-, kontaktis, nad istuvad oma aja ära, aga aastal kaks tuhat üheksateist hakkavad esimesed juba välja saama ja see on väga suur väljakutse politseile ja luurele, kes peavad neid äh, seirama, kes peavad hindama nende radikaliseerumise astet ja kes peavad äh, püüdma Euroopa kodanikku kaitsta nende eest. Next one please Yes, to be brief about the... ja nüüd äh, lühidalt äh, teistest terrorismivaldkondadest äh, etnonatsionalistlikud rünnakud jätkuvad, on vägivaldseid ekstremiste. sada kolmkümmend seitse rünnakut kaks tuhat seitseteist Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal enamalt, kaks tuhat seitseteist vägivaldsete äh, paremäärmuslaste rünnakud äh, vähenesid. kui me räägime parempoolsetest, siis äh, ja parempoolsete pilt on väga killustunud, aga see ei tee neid vähem ohtlikumaks ja koos Euroopa Liiga me toetame liikmesriike. ja viimane slaid. liikmesriigid, Europol, nende panus on näha siin. et see täitsa loodi kaks tuhat seitseteist ja nüüd äh, komisjoni liikmesriikide parlamendi investeering Europoli, panus Europoli tasub ennast nüüd ära ja me peame ka jätkama sellega Euroopa kodanike huvides. meil on üle kolmesaja neljakümne operatsiooni, kaks tuhat seitseteist, praeguseks on üle kahesaja viiekümne neid olnud. nädalavahetusel äh, tegime koostööd Hollandi kolleegidega ja samuti äh, Prantsusmaa, Saksamaa kolleegid olid kaasatud. me oleme eriti tähelepanu pööranud ka terrorismi propagandale. teeme tihedat koostööd internetiplatvormidega ja Euroopa Komisjoniga, et astuda vastu sellele propagandale ja oleme siin äh, edu saavutanud. propaganda huvi äh, või vabandust, mõju on äh, märkimisväärne. ja seetõttu on Europolil vaja liikmesriikidele pakkuda sellist vahendite kogumit nii-öelda, millega nad saavad selle vastu võidelda. liikmesriigid on äh, tõstnud oma võimekust rahvusvahelise terrorismi vastases võitluses, nüüd meil on äh, Euroopa infosüsteemis äh, üle poole miljoni üksuse ehk ähm, info me jätkame tööd, et äh, ohtu leevendada. oktoobrist kaks tuhat seitseteist kuni märtsini kaks tuhat kaheksateist äh, kasvas äh, terroristlik tegevus ja valdavalt Prantsusmaal ja Belgias me oleme endiselt vägagi valvel erinevate stsenaariumite suhtes. teeme teatud koostööd liikmesriikidega ja hoiame selle teema poliitiliselt äh, kõrgel päevakorras. ja lõpetuseks niisiis äh, mais me saime teate, et ETA organisatsioon, mis ründas äh, süütuid inimesi, üle viiekümne aasta otsustas oma tegevuse lõpetada. ei tohi unustada, et alates tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandast aastast ETA-l oli üle kolme tuhande rünnaku, üle kaheksasaja inimese said haavata, üle seitsmekümne ähm, rööviti äh, ja Prantsusmaal, Hispaanias on endiselt äh, üle kolmesaja nii-öelda lõpliku lahenduseta juhtumid, mida tuleb veel organiseerida. niisiis. kolleegid küsisid, et millal me saame lisaraporti. jah, me saadame selle teile täna, see on Euroopa Liidu kodulehel. ühesõnaga. ECDC raport ja TISA raport. ühesõnaga liikmesriigid, kes seda teemat jälgivad, nende kohta ma tahaksin tuleviku tarbest öelda ja kolleegid võib-olla on eriarvamusel, et meil ei peaks olema sellist arvamuste vahetust ilma selle raportita Teie esitlus on äh, tore, aga see erineb teistest äh, raportitest. paljud äh, faktid, mida te mainite, ja see on hoopis äh, teistsugune maailm. näiteks äh, ütleme Ühendkuningriigi luureasutused on öelnud, et nad hoidsid ära nii ja nii palju rünnakuid, ühesõnaga, et seda kõike paremini mõista ja jälgida, oleks kolleegidel vaja, et neil oleks raport ees, et nad saaksid aru, mis institutsioonidest on jutt, et nad saaksid keskenduda rohkem sellele, mida see tähendab. ma arvan, et me saame üldiselt äh, aru sellest, et Europol ja ECDC pakuvad lisaväärtust, me tugevalt toetame Europoli, aga ma lihtsalt äh, hoiatan, et tulevikus meil peaks olema äh, selline natukene teistsugune lähenemine statistikale, et äh, me paremini mõistaksime, mis on mis. ma loodan, et te saate aru, mida ma mõtlen. lihtsalt mainin seda, see ei ole kriitika, lihtsalt mainin niisiis. jah, pakkusin teile juurdepääsu sellele dokumendile. jah, tore, aga muidu on küsimused jah liiga üldised. lihtsalt mainin. ja esimesena soovib küsimuse esitada Juan Fernando, palun suur tänu. nagu ikka, väga täname teid äh, ettekande eest. ma tahtsin just äh, tõstatada küsimuse, mis puudutas teie ettekande viimast osa. kui on äh, tegemist teadaoleva terroristiga, siis jah, tõesti, ETA aastakümneid muudkui tappis ja tappis, aga ETA ei olnud ainukene selline, sellise terroristide planeedi ellujääv rudiment. kuidas te hindate mitte džihadistlike terroristlike organisatsioonide tulevikku, mis endiselt äh, Euroopas eksisteerivad, mida me oleme õppinud? näiteks oma ettekandes te rääkisite äh, vasakpoolsetest või anarhistlikest äh, terroristlikest rünnakutest, mis selle taga on, see ei ole ideoloogia ju. täpselt samamoodi, et kui Euroopa kodanikud radikaliseeruvad ja lähevad džihadismi teed, siis selle taga on midagi ja mis seal taga on. ja need vasakpoolsed või anarhistlikud rünnakud, no ega nad ei taha ju äh, riiki hävitada, nii nagu sajandi alguses. Umberto Primo, Itaalia peaminister, äh, tapeti ühe terroristi poolt, aga mis äh, narratiiv on kahekümne esimese sajandi terroristide tegude taga? ja millised õppetunnid me oleme saanud äh, ohvreid kuulates, nad alati räägivad oma loo. Nad äh, tihtipeale moodustavad äh, võrgustikud, nad loovad tihtipeale ka ohvrite organisatsioonid. Nad räägivad äh, oma lugusid ja nendest lugudest on paljugi õppida. nii palju minupoolsetest kommentaaridest. jah, see on tõesti väga huvitav, et mida ohvrid võivad äh, luurekogukonnale omalt poolt rääkida. Katariina Tšinitši, palun. suur tänu äh, selle ettekande eest Te olete maininud väga huvitavaid teemasid, näiteks muuhulgas ohvrite arvu vähenemine. et rünnakuid pandi toime tihemini, aga need tõid endaga kaasa vähem ohvreid. kui nüüd rääkida rünnakuviisidest, siis äh, kuidas on võimalik äh, neid äh, ennetada, kas on teatavaid äh, vahendeid, ka finantsvahendeid, komisjon kindlasti aitab kaasa infovahetusele, kas sellest kõigest piisab, kas see toimib? edasi, veel üks punkt, mida te mainisite ja mis meile samuti muret valmistab välisvõitlejate tagasipöördumine meie juurde. kui nüüd ilmneb, et äh, terroristid on kaardistanud äh, teatavaid äh, teid, et tagasi pöörduda Euroopa Liidu territooriumile ja kui nad üritavad kontrollidest kõrvale hiilida, Itaalias on vastav uurimus muide läbi viidud ja seal siis hinnati seda, millised äh, marsruudid äh, kõne alla tulevad, näiteks äh, üle Vahemere, et kuidas on võimalik Euroopasse tagasi tulla. ja Itaalia on valmis tõkked tõesti võimalikult kõrgele seadma, on lisakontrollid riskantsetes kohtades. ja siis veel küsimus radikaliseerumise kohta kui kurjategijad vabanevad vanglast siis neid inimesi tuleks ju kontrollida, nad on küll oma karistuse ära istunud, aga ei ole kindel, et nad ei pöördu tagasi kuritegevuse teele, nad võivad uuesti radikaliseeruda. ja nendest võivad saada potentsiaalsed äh, rünnakute toimepanijad, aitäh! suur tänu! ma arvan, et äh, viimane statistika radikaliseerumise kohta suurtes liikmesriikides oli äh, selline, et need äh, määrad on päris kõrged, näiteks ka Belgias, võib-olla saate ka seda kommenteerida. kas äh, keegi soovib veel? Anna Komes, palun. suur tänu. ma arvan, et asjad on liikunud paremuse poole. Europol, Eurojust teevad koostööd riiklike struktuuridega ka terrorismi erikomisjonis oleme me selle tõdemusele jõudnud ja mina just tahtsin ka küsida, et äh, kuidas te hindate neid äh, programme, mis on suunatud äh, radikaliseerumise ennetamisele, eriti just vanglates, mis on radikaliseerumise keskused, selle asemel, et olla rehabilitatsioonikeskuseks. ja edasi, imaamide tegevus äh, vanglates ja vanglate väliselt, äh, millisel määral TFTP programm on siin olnud kasulik, et äh, et jälitada teatavaid äh, inimesi, kes äh, tegelevad äh, ebasoovitavate tegudega. ühesõnaga, kui siis need äh, arengud on sellised, et äh, välisvõitlejad on näiteks äh, Iraagi või kurdi ametiisikute käes ja meil ei ole võimalik tagada neile õiglast äh, kohtupidamist ja nemad samas teesklevad, et nad ei ole üldse asjaga seotud, siis äh, kas siis äh, tuleks nad äh, tõesti jättagi seal niimoodi siis oma saatuse olles ja lasta nendega tegeleda väljaspool Euroopa Liitu? jaa, palun, kolleeg. suur tänu, esimees. vabandust, pidin natukene hilja tulema ja ma ei saanud kuulata kõike, mida te ütlesite ja võib-olla te juba sellest teemast rääkisite, aga juhul kui mitte, siis ma tahaksin äh, küsida järgmist. Teie võitlete muidugi terrorismi vastu. aga kuidas jääb ennetustegevusega? parem ju ennetada kui ravida, mida te selles vallas teete Thank you, Mr Terry Cabras. If that's uh, Mrs uh, Winberg, please. proua Winberg, palun. suur tänu selle info eest, mis te meile andsite. paljud minu küsimused said vastuse, aga üks küsimus veel jääb mida te teete inimestega, kes elavad ebaseaduslikult meie liikmesriikides, neid on tuhandeid ja kui olla niimoodi ühiskonnast väljas, siis radikaliseerumise risk on suurem. meil oli terrorirünnak äh, Stockholmis ja see isik äh, radikaliseerus üsna pea pärast seda, kui tema varjupaigataotlus tagasi lükati. mida te sellest arvate? jah, enne kui te vastate tahaksime öelda, et Europol on olnud tõesti väga objektiivne ja see mitte-islamistlik terrorism kas äh, on seal näidat-, näha tõusu näiteks äh, mittevägivaldne terrorism ja vägivaldne terrorism. Sorry, please go ahead. ja palun. suur tänu küsimuste eest, mis on loomulikult väga olulised meie töö jaoks. nagu te ütlesite, siis meil on siin kokkuvõte terrorismivastasest võitlusest. liikmesriigid äh, üritavad äh, seda võitlust äh, hallata, reorganiseerida. ja seda, kuidas leevendada mõjusid. me töötame mitmetes valdkondades, ennetus äh,, samuti äh, terroristide äh, jälitamine, kohtu alla viimine, järeltegevused. ennetamisel me üritame identifitseerida terrorismi trende ja pakkuda liikmesriikidele neid äh, teadmisi, mida rohkem infot meil on ja viimastel aastatel eriti just kaks tuhat seitseteist oleme me saanud äh, rohkem infot, praktiliselt kõik liikmesriigid annavad oma panuse, varem olid need ainult äh, paar liikmesriiki ja sellegipoolest saaks seda teha veel paremini, aga kogu seda luureinfot on võimalik kasutada ennetuseks, varaseks hoiatuseks ja samuti rünnakute neutraliseerimiseks ja avastamiseks, nii et need arvud kaks tuhat seitseteist kohta näitavad, et meil on kakssada viis rünnakut, aga vähem ohvreid, sellepärast et need vandenõud avastati varem, luureasutustel, politseinikel olid teistsugused vahendid kasutada ja me lihtsalt ennetame äh, ja äh, leevendame seda inimeste arvu äh, või vähendame inimeste arvu, kes äh, võivad saada surma või haavatud, teeme ka palju tööd internetis, Europol, ECDC ja mitmed teised koos internetiteenuste pakkujatega ja ka parlamentidega me teeme kõik võitlemaks ISISe propagandaga. meil on operatsioon äh, rakenduse AMAK vastu, mille kaudu nad põhiliselt äh, levitavad oma propagandat ja me oleme tegelenud ka sotsiaalmeediakanalitega, kus nad äh, üritavad terroriste rekruteerida. ja propaganda enamasti keskendub haavatavatele gruppidele, lapsed, alaealised, naised ja samuti nad üritavad ära kasutada mõnede liikmesriikide haavatavust, näiteks ebaseaduslik äh, sisseränne paneb inimesed väga haavatavasse olukorda, neil mingisuguseid vahendeid ei ole, neil ei ole lihtne integreeruda Euroopa ühiskonda ja nad on haavatavad. terroristid äh, teavad äh, seda ja nad üritavad olukorda ära kasutada et äh, siis äh, sellest äh, nii-öelda tiigist need võimalikud kalad, terroristid välja õngitseda. ja selline kalastamine, rekruteerimine käib siis internetis. osad ebaseaduslikud sisserändajad Euroopas radikaliseerusid ja, ja sellise olukorraga peavad tegelema mitte ainult äh, politseinikud, vaid äh, kogu ühiskond, äh, tagamaks, et inimesed saavad integreeritud ja et minimaliseerida värbamise ja radikaliseerumise võimalust ja tuleb kindlasti tegeleda ühiskonna haavatavate osadega niisiis äh, me analüüsime, miks inimesed äh, liitusid Al-Qaidaga, miks nad liitusid äh, ISISega. viis tuhat Euroopa residenti otsustasid seda teha. me oleme näinud, et inimestel on olnud erinev motivatsioon, miks nad on läinud sinna konfliktipiirkonda enne kaks tuhat neliteist pärast kaks tuhat äh, neliteist. osad äh, said äh, tõesti militaarse väljaõppe. aga need, kes läksid otse Süüriasse või Iraaki, nendel oli juba teistsugune pilt seal. radikaliseerumine ei ole peamine liitumise mõte loomulikult äh, religiooni kasutatakse endiselt ära, aga nüüd on väga palju isiklikke põhjuseid, äh, näiteks äh, kättemaks, kohati on tegemist ka vaimsete häiretega. mõnikord soovitakse ähm, lahendada ära isiklikke probleeme, küsimusi. edasi, järgmised küsimused me oleme näinud ka seda, et terroristid äh, tahavad kasutada sisserände teid, et äh, tulla Euroopa Liitu, me oleme Itaalia ja Kreekaga põgenikekeskustes, äh, vastuvõtukeskustes teinud koostööd, meil on sekundaarkontrollid, oleme süstemaatiliselt kontrollinud teatavaid marsruute, oleme väga tähelepanelikud paljud teist äh, rääkisid ka sellest, et äh, tuleb äh, jälgida neid kurjategijaid, kes on võib-olla vanglas radikaliseerunud ja siis vabanevad. ja samuti tuleb järgida neid, jälgida neid, kes on vahistatud teatavas vandenõus osalemise pärast ja see on liikmesriikide töö me soovime nüüd välja töötada profiilid, hinnangud ja teha liikmesriikidele ettepanekuid ennetamiseks. on raske iga juhtumit eraldi hinnata, aga liikmesriigid, kellel need programmid on, aitavad meil ka kindlaks teha, mis on põhilised ohud ja siis vastavalt sellele saame leevendada terroristlike rünnakute esinemise tõenäosust. meil on tugev äh, politsei ja justiitskoostöö mitmetes valdkondades, nagu ma mainisin, ja lõpetuseks tahaksin ma öelda üht-teist mitte džihadistliku terrorismi kohta, mida osad teist ka mainisid. me kasutame metodoloogiat, et defineerida teatavaid fenomene. see äh, metodoloogia on äh, täiesti selge, me räägime džihadistlikust ja mittedžihadistlikust terrorismist, me räägime parempoolsest terrorismist ja teatud valdkondades äh, ka süsteemi äh, vastane vägivald äh, Saksamaal, Hamburgis, osaliselt ka Prantsusmaal, ka see on väga murettekitav. nii et liikmesriigid annavad meile teada nii var-, vasakpoolsete kui ka parempoolsete grupeeringute vägivalla tendentsist ja meil tuleb äh, takistada nende minemist äh, vägivalla teele, see oht on madal ja me tahame, et see jääkski võimalikult äh, madalaks. mis selle taga on? mis selle taga on? manipulatsioon, nad manipuli-, manipuleerivad ühiskonda, nad manipuleerivad poliitilist maastikku ja siis äh, öeldaksegi ei integratsioonile ja radikaliseerutakse. Äh, meil on olnud uurimusi džihadistide kohta, radikaliseerumise kohta ja kui me räägime varem, parempoolsetest, vasakpoolsetest separatistidest, siis me oma uurimustes veel nii kaugele ei ole jõudnud. meil on äh, vaja rohkem tõesti töötada välja vastavaid profiile ja siis ka äh, Äh, töötada välja ennetustegevused, aga kõige selle taga on manipulatsioon ja süsteemivastane hoiak äh, ja siis äh, valmidus kasutada vägivalda, et muuta seda, mida tahetakse muuta meie ühiskonnas ja suur tänu küsimuste eest, olen valmis vastama ka ülejäänutele, kui teil need on. ja niisiis kolleegid, meil on tõesti jah, väga palju äh, päevakorrapunkte ja tuletan te meile, kolleegid, et tõlgid ei saa üle aja minna, sest et streigitegevus on äh, käimas ja suur tänu äh, teile siia tulemast ja esitlemast äh, terrorismivastase võitluse raportit. niisiis, kolleegid meil on järgmiseks äh, päevakorrapunktiks ainult äh, nelikümmend viis minutit, jällegi tegemist on väga olulise päevakorrapunktiga ja ootan natukene. niisiis, äh, järgmine päevakorrapunkt on kaks tuhat seitseteist aasta raport FRA põhiõiguste amet Euroopa Liidus ja raportöör on siin kohal. meil on nelikümmend viis minutit. FRA on teinud suurepärast tööd alates viimasest korrast, kui te siin käisite. jah, eelmine kord ma lubasin teile rohkem siin kvantiteeti Äh, seda väga ei ole, aga kvaliteet on olulisem kui kvantiteet. nii et äh, kuna meil äh, väga palju aega ei ole, siis ma tahaksin anda teile kohe sõna, et te saaksite esitleda aastaraportit ja siis loodetavasti saame võtta ka kolleegidelt vastu küsimused. nii et palun EFRA, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, direktor Strong... aitäh ja aitäh ka äh, esimehele ja austatud parlamendiliikmetele selle huvi eest, mida on aasta jooksul äh, üles näidatud meie agentuuri vastu. me, ma tutvustan teile äh, põhiõiguste raportit aasta kaks tuhat kaheksateist, mis on veidi nagu vale nimega, sest et ta peegeldab tegelikult ka aastat kaks tuhat seitseteist. see raport koosneb kümnest peatükist, mis on enam-vähem vastavuses mitmeaastase finantsraamistiku struktuurile mille seadusandja meile andis. raportist leiate te väga detailse analüüsi, mis on äh, agentuuri otsese töö põhjal sinna pandud ja ka äh, uurimismeeskondade poolt, mis tal on liikmesriikides nii-öelda Franet ja see toob teile võrreldavad andmed selle kohta, mis töötab, mis ei tööta, milline on tegelik olukord, aga me üritame alati äh, tuvastada ja jagada äh, Äh, häid ja paljulubavaid praktikaid ja igal juhul äh, on äh, meie peatükid, peatükkide lõpus agentuuri arvamus selleks, et aidata liikmesriikidel ja Euroopa Liidu institutsioonidel, kaasa arvatud parlamendil, teha oma tööd. käsitlen nüüd mõningaid peatükke, et anda teile veidi informatsiooni ja saan täna pärastlõunal ainult veidi seda olukorda tutvustada kõigepealt põhiõiguste harta rakendamine aastal kaks tuhat seitseteist. nii nagu varasematel aastatel oli, oli ka siin nii ja teistpidi. Äh, nagu alati, veidi äh, kasvas selle kasutuselevõtt äh, riiklikul tasandil, Euroopa Liidu tasandil on asjadega väga hästi, aga liikmesriikide tasandil oli veidike kasvu, veidi viidati sellele, aga mitte piisavalt, veidi viidati sellele parlamentides, aga mitte piisavalt ja äh, Äh, igal pool on murettekitavalt puudu valitsuse poliitikast harta edendamisel äh, selle sisul ja et riigid äh, selle kasutamist rohkem suurendaksid ja et sellest oleks rohkem teadlikud. üks asi, mis harta kasutamist vähendab, on üldine ja täiesti tõeline segadus selle kohta, kuidas seda rakendada, et kas see on Euroopa Liidu pädevuses või mitte. ja see väga palju mõjutab äh, meiepoolseid arvamusi, me tahaksime, et rohkem panustataks äh, harta kohta teadlikkuse tõstmisele, kaasa arvatud riikideülesel tasandil, et me võiksime paremini teine, teise käest õppida. ja meie amet üritab siin aidata, lähikuudel avaldatakse käsiraamat selle kohta, kuidas kasutada seda hartat riiklikul tasandil. peamiselt on see suunatud parlamendisaadikutele, aga seda võib kasutada ka laiemalt ja oleme ka esimeses etapis võimekuse eh, edendamise eh, programmis riiklikele inimõiguste organisatsioonidele, et nemad saaksid kasutada seda hartat oma töös, kus see on kohane. nüüd, kui me analüüsime rändeolukorda, siis härra esimees, see ei ole mitte ainult teie jaoks suurt muret tekitav, eh, vaid nagu te teate, siis see on ka meie ameti jaoks suureks äh, teemaks. aastal kaks tuhat seitseteist oleme me jätkuvalt väga seotud selle teemaga äh, mitmetes valdkondades, näiteks oleme me igakuiselt andnud välja avaliku aruande olukorra kohta äh, neljateistkümnes liikmesriigis, kus inimõiguste seisukohast see mõjutab kõige rohkem, me oleme kohapeal Kreekas ja Itaalias, toetame Euroopa Liidu agentuure, aga ka vastavaid liikmesriike üritades tugevdada põhiõiguste kaitsmise võimekust ja äh, edastame teile ka õiguslikke arvamusi, peamiselt selles kontekstis, oleme seda teinud aasta kaks tuhat seitseteist jooksul. nii et selle aasta lõpus, millised olid siis meie järeldused? detsembris äh, avaldasime me, ja see on ka raportis sees, äh, avaldasime me raporti, milles tuvastasime viis pidevat probleemi inimõig-, fundamentaalõiguste seisukohalt rände valdkonnas ja kindlasti parlamendisaadikutele ei ole ükski nendest uudiseks. esiteks, äh, mõnedes liikmesriikides on äh, raskusi äh, sellega, et asüülitaotlus läbi vaadataks, teiseks, ja nagu ma alati ütlen, siis need asjad tulevad riigiti väga erinevalt välja teiseks, kui on saadud ligipääs asüüliprotsessile, siis mõnedes riikides on asüülimenetlus äh, problemaatiline kas esimesel või teises astmes äh, just äh, menetluse pikkuse osas. kolmandaks, mõningates asukohtades on pidevalt probleeme füüsiliste tingimustega, kus asüülitaotlejad asuvad, meil on pidevalt muresid ka lastekaitsega, mis erinevates kohtades väga erinevalt tõusetuvad ja üha rohkem äh, toetatakse kinnipidamisele, kaasa arvatud mõnedes kohtades laste kinnipidamisele. ja lisaks nendele viiele murele lisaksin ma veel kaks. kokkuvõtteks üks on see, et meil on vaja tugevamaid raamistikke põhiõiguste monitooringuks, mis puudutab äh, sunnitud tagasipöördumisi ja äh, meie amet on töötanud aastal kaks tuhat seitseteist väga Äh, tähelepanelikult selle teemaga, et oleks tagatud äh, põhiõigustest kinnipidamine äh, suureulatuslikes infosüsteemides Euroopa Liidu piiridel ja see ka, selles osas ka, kuidas nende koostöövõimet arendatakse. ja me oleme pakkunud märkimisväärset tehnilist toetust siin valdkonnast ja oleme välja andnud ka terve rea sellega seotud arvamusi. aga kokkuvõtteks rände kontekstis kinnitan komisjonile, et me jätkuvalt oleme Äh, selles valdkonnas väga kaasatud ja see on meie jaoks prioriteediks. rääkides infosüsteemidest, siis äh, nüüd äh, laiemalt sellega seotud teemast infoühiskond. me oleme sellel seisukohal, et infoühiskonna kiire areng, kaasa arvatud aasta kaks tuhat seitseteist vältel, on üldiselt suurepäraseks võimaluseks. see on selline muudatus meie ühiskonnas, millel on tohutu potentsiaal kõige jaoks haiguste parandamisest meie omavahelise suhtluse parandamiseni. aga äh, no, nii nagu on kõigega, millel on väga suured kasud, käivad sellega kaasas väga suured riskid. ja äh, seda silmas pidades oleme me oma iga-aastases aruandes äh, kirja pannud komisjoni poolt vastu võetud väga head algatused aastal kaks tuhat seitseteist, näiteks vihakõne vähendamine, küberturvalisuse parandamine, GDPR-i vastuvõtmine ja e-privaatsus. raportis äh, oleme me ka talletanud äh, mitmeid äh, lubavaid riikliku tasandi praktikaid mõnedes liikmesriikides, millele tuleks tähelepanu pöörata ka mujal. ja siin valdkonnas tahaksin ka komisjonile kinnitada, et meie amet on nüüd võtnud endale ülesandeks uurida tehisintellekti ja põhiõigusi ja me Äh, loodetavasti äh, anname välja kasulikke vahendeid siin valdkonnas äh, selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses, näiteks selle koha pealt, et kuidas näiteks põhiõiguste seisukohast algoritmi uurida või kuidas leevendada neid pingeid, mis tekivad blockchain'i tehnoloogia Äh, ja mis kunagi ei kaota ühtegi andmeühikut äh, ja kuidas seal lepitada GDPR-i nõuetega. nüüd äh, rassism ja ksenofoobia. kahjuks aasta kaks tuhat seitseteist oli aasta, kui meie väga rikkalik andmestik äh, rääkis meile väga kurva loo diskrimineerimise kohta, mis äh, järjepidevalt toimub äh, vähemuste suhtes väga paljudes kohtades erinevates liikmesriikides. komisjonil on ehk ka meeles, et aasta kaks tuhat seitseteist oli see aasta, kui me andsime välja põhilised andmestikud e-, Euroopa Liit Miidas kaks kohta, kus kirjeldati teatud valitud vähemusgruppide olukorda, see, kuidas nad on kogenud äh, kiusamist ja see ei olnud tore lugu. Äh, näiteks need, kes iseennast on identifitseerinud moslemitena, äh, romide olukorda, juutide olukorda, mis puudutab romisid, siis aastal kaks tuhat seitseteist või täpsemalt siis aastal kaks tuhat seitseteist pöörasime me rohkem tähelepanu mustlaste vastase meeleolu üha kiiremale kasvule. meil olid mõned algatused, kaasa arvatud koostöös selle komisjoni ja tema liikmetega. enne kui me jätkame äh, ksenofoobia, rassismi, äh, tagakiusamise teemalt äh, ütleksin ma, et on äärmiselt oluline ja meie tõendusmaterjalid korduvalt näitavad, et oleks vaja vastu võtta valdkondade vahelisi lähenemisi ja kõige olulisem nendest on just naiste olukord. Eh, naisromide olukord on hullem kui meesromide oma, eh, naismoslemite olukord on hullem kui meesmoslemite olukord ja veel üks eh, punkt aasta kaks tuhat seitseteist kohta on see, et EU Midas kaks uuringu tulemused näitasid, et on märkimisväärselt madal äh, õigustest teadlik olemise tase sellest mõjutatud kogukondades. tihtipeale nad ei saa aru, et nende poolt kogetu on vale või et selle vastu võiks kaevata ja kuhu võiks siis selle kaebusega pöörduda ja seetõttu me peaksime kõik siin selles valdkonnas tegutsema. mida amet teeb vastuseks lisaks nendele statistikatele ja uurimustele? toetame äh, tööd, äh, vihakõne talletav töörühm Äh, see on äh, rassismivastase võitluse kõrgetasemelise töörühma raames, see avaldab lähinädalatel oma raporti ja väljakutsed, nüüd on algamas äh, antisemitismi uuring, uurime juute ja antisemitismi jätkuvalt avaldame Miidase tulemusi, näiteks see, mis puudutab aafriklaste olukorda Euroopa Liidus ja varsti oleme me välja andmas juhendit, et aidata politseijõududel äh, vältida diskrimineerivat profileerimist. nüüd eelviimaseks, kui tohib, siis vägivald naiste vastu. aasta kaks tuhat seitseteist äh, oli aasta, kui me jätkuvalt olime mures erinevate mustrite pärast, tervitasime asjaolu, et komisjon valis oma kollokviumi teemaks naiste inimõigused, kaasa arvatud siis diskrimineerimise ja vägivalla kontekstis. meie panus kollokviumile oli see et äh, tänapäeval, sellel ajastul on täiesti šokeeriv, et me pidime kaks lehekülge pühendama femitsiidi teemale, on täiesti hämmastav, et tänasel päeval Euroopa Liidus me isegi peaksime rääkima femitsiidist. ja lõpetuseks äh, raporti te teemavaldkondade puhul meie nõukogu valis äh, oma keskendunud temaatilise peatüki teemaks äh, aastal kaks tuhat kaheksateist äh, inimõigustele äh, põhised lähenemised vananemisele Euroopa Liidus. valisime selle teema ja nõukogu tahtis, et me keskenduksime sellele teemale, sest et üha murettekitav on see, kuidas meie kogukondade vanemaid liikmeid diskrimineeritakse ja taga kiusatakse. Eurobaromeeter ütleb, et vanusepõhine diskrimineerimine, seda peetakse kõige tüüpilisemaks diskrimineerimise vormiks meie ühiskondades ja siia lisaksin ma järjekordselt selle valdkondade vahelisuse teema, eriti just naiste kogemus, siin jällegi läheb naistel halvemini kui meestel. Äh, näiteks äh, äh, ehmatav statistika, et mehe pension Euroopa Liidus on tüüpiliselt kolmkümmend seitse protsenti kõrgem kui naise pension. ja seega tutvustades teile seda Äh, fokusseeritud peatükki. Äh, me teeme seda mitte ainult sellepärast, et tegemist on tõsise inimõiguste probleemiga, vaid ka demograafilise loo pärast Euroopas. me oleme äh, kogukond, ühiskond, kes vananeb, vanemad inimesed on moodustamas üha suuremat määra meie elanikkonnast ja selle fokusseeritud peatükis me tahaksime rohkem süvalaiendatud lähenemist äh, Äh, sellele teemale nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil, kus me keskenduksime sellele vanuse dimensioonile igasuguste muude teemade puhul. ja ka Euroopa Liidu agenda puhul me tervitame ja pöörame tähelepanu sellele, et oleks vaja rohkem äh, keskenduda vanemate inimeste lähenemisele nagu selliste asjade arengul nagu äh, sotsiaalõiguste areng ja oleks rohkem tähelepanu vaja pöörata ka äh, sellele võrdse kohtlemise direktiivis härra esimees, lõpetan siinkohal ja informeerin austatud parlamendiliikmeid sellest, et kõik raportis vastu võetud arvamused on kättesaadavad äh, internetis kõikide riikide keeltes. Äh, raport ise on saadaval ka inglise keeles. aitäh, Michael. minul on siin äh, prantsuskeelne, see on suhteliselt õhuke võrreldes selle suure originaalversiooniga. ei hakka aega raiskama, meil on kella viieni aega ja see teema on väga tundlik eh, ja oluline, me peaksime sellele pühendama rohkem aega. alustuseks annan sõna Kristiinile. aitäh, ma tahtsin rääkida härra Rabetiga Euroopa Komisjonist ja kõigepealt tahaksin ma puudutada kolme teemat esiteks, mis puudutab õigusriigi põhimõtte austamist. Euroopa komisjon ütleb oma raportis, et kõik on väga hästi. üks hetk, meil on vaja kõrvaklappe ehm, praegu kasutas kolleeg kellegi teise kõrvaklappe, nii et ta ei kuulnud tõlget, jätkake. tegemist on siis Euroopa Komisjoni raportiga, kus kõigepealt räägitakse õigusriigi põhimõtte austamisest ja me õnnitleme ennast siin seoses artikli seitse kasutamisega Poola ähm, suhtes. Äh, kuidas on äh, Ungariga? sest ka Ungari kasutab asüüli tegu äh,, asüülialaseid õiguseakte ju valesti ja on ka teisi põhjuseid, miks võiks artikkel seitse menetluse käivitada, kas on siis mingisugune põhjus Ungarit äh, käsitleda teisiti mis puudutab naiste õigusi, siis ma olen väga rahul sellega, et te räägite just nimelt naiste rünnakutest, naistevastastest rünnakutest selles raportis, see on väga õige teema, mida käsitleda, käsitleda. ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga, seksuaal- ja reproduktiivtervist käsitlevad probleemid on samuti väga olulised. aga ma suhtun ettevaatusega nendesse järeldustesse, mis te olete teinud ja mis on seotud põhiõiguste hartaga. kas oleks võimalik siia äh, lisada see, et põhiõiguste harta tekst tuleks niimoodi üle vaadata, et äh, sellega tagatakse naiste maksimaalne kaitse ka siis, kui me räägime seksuaal- ja reproduktiivtervise tagamisest ning seda kogu Euroopa Liidus. ja kolmandaks, ma ei kahtle põrmugi, et Euroopa Komisjon äh, suudab direktiivis ühildada era- ja tööelu ning tagada ka naiste ja meeste sotsiaalse võrdsuse, aga kas äh, kas see tähendab seda, et me peaksime kogu reaalse harmoneerimise ettepaneku lihtsalt äh, kaotama, kas siis peakski olema niimoodi, et iga liikmesriik ise vaatab, millise äh, projekti ta vastu võtab, kuidas ta neid Euroopa Komisjoni ettepanekuid hakkab jõustama, aitäh! Äh, jah, mul oli siin väike närvivapustus, aga selle, seda sellepärast, et meil on seitse kõnelejat nimekirjas ja komisjoni esindaja tahab äh, ka sõna võtta ja Michael peab ka vastama ja me kõik selle peame ära tegema järgmise kahekümne minutiga. Äh, peaks vist olema võlur, et sellega hakkama saada. üritame siis kahe minutiga hakka saama. härra Terik Aabras, palun. palun vähem kui kaks minutit, sest et me peame kella viieks lõpetama kuni kaks minutit kõigile kõneaega. jah, kohtume jälle, täna hommikul kohtusime ja nüüd pärastlõunal ka. minul tekitab küsimusi see, mida te ütlesite, et mitte piisavalt ei ole pingutatud selleks, et edendada põhiõiguste hartat liikmesriikides riiklikul tasandil nii-öelda. see on hämmastav, sest äh, asi ei ole ju tegelikult, äh, see ei ole ju ainult Euroopa Liidu harta, vaid et need on igasuguse demokraatliku riigi põhiprintsiibid Euroopa Liidus. kui neil on need printsiibid oma põhiseadustes, siis kuidas on võimalik, et nende põhiseaduste kaitsel nende põhimõtete kaitsel ei kaitse nad piisavalt põhiõiguste hartat. see on tõesti hämmastav. saaksite ehk äh, seda veidi selgitada mulle, ma väga hindaksin seda. Peeter Niedermüller, palun. kõigepealt aitäh ettekande eest loomulikult meil võiks olla väga palju küsimusi, aga keskendun kahele küsimusele. esiteks näen tohutuid erinevusi liikmesriikide vahel, kui me räägime inimõiguste olukorrast, sest meil on mõningaid liikmesriike, kes on teatud äh, valdkondades äh, tegutsenud, aga meil on äh, selliseid liikmesriike, kus inimõiguste ja põhiõiguste rikkumine on nagu valitsuse praktika ja on kuidagi nagu poliitika aluseks, et diskrimineeritakse vähemusi ja selliseid asju kuidas te näete seda muutuvat olukorda Euroopa Liidus ja ma ei räägi mitte ainult konkreetsetest inimõiguse rikkumiste valdkondadest, vaid lihtsalt seda, et sellest üldiselt, et inimõiguste rikkumine ongi nagu riigi poliitika aluseks, aitäh. aitäh, et nii lühidalt sõna võtsid, Peeter. meil tõesti oleks pidanud olema sellist tüüpi punkti jaoks rohkem päevakorras aega. aga need äh, selleks, et käsitleda neid laiemaid punkte, mis on hetkel väga ajakohased, vabandan selle eest, et äh, peame nüüd hakkama saama selle ajaga, mis meile on eraldatud. Barbara Spinelli, palun. suur aitäh. esiteks tahaksin tänada doktor Ovalatit äh, tema poolt tehtud töö eest ja selle aruande eest, mille me just saime. mul on küsimus Itaalia kohta ja selle kohta, kuidas äh, romisid ei, Itaalias koheldakse ja ma arvan, et see olukord on suhteliselt murettekitav. Itaalia valitsus äh, siseministeeriumi vormis on äh, kõnes teatanud, et kahjuks-kahjuks peame me Itaalia romid ja ma rõhutan siin seda kahjuks sõna, mida kasutati. Äh, mida ta siis sellega öelda tahab, seda, et kõik mitte Itaalia romid äh, visatakse riigist välja, isegi need, kellel on teised, teiste Euroopa riikide passid. tundub, et valmistatakse ette mingit äh, olukorda, uuringut romide olukorra kohta e Euroopas. kõik see muudab teie töö muidugi keerukamaks. kui me üritame äh, teha koostööd roma, romide ja sintidega, siis kas need inimesed äh, lähevad peitu, siis nad sellisel juhul ju ei osale enam nendes konsultatsioonides ja on teatatud ka sellest, et äh, romide laagrit äh, lammutatakse. see ei ole mitte esimene kord, kui sellist asja Itaalias on tehtud ja seda räägitakse nagu see oleks Euroopa Liidu soovitus, et need laagrid sulgetaks see küsimus on loomulikult ka komisjonile, see soovitus, kas seda tehakse mingite konkreetsete tingimuste tõttu või inimõigustest kinnipidamise tõttu, kui need laagrid lammutatakse, kas siis pakutakse eh, laagrite elanikele välja mingi alternatiiv, ma oleks väga hea, mul oleks väga hea meel, kui te vastaksite. Birgit Sipel, palun, aitäh um,. aitäh aga me kuulsime eh, juba nii paljusid olulisi küsimusi, et saan oma sõnasoovist loobuda. aitäh, Anna Kommes, palun. ja palun lühidalt. Uh, minu küsimus eh, puudutabki eh, täpselt seda uut keskkonda, kus on sotsiaalvõrgustikud, infoühiskond. Te rääkisite meile sellest põhiõiguste ja big data suhtest, kas te saaksite rääkida ka sellest äh, mõjust, mis äh, sellel nii-öelda tehisintellektil on, sest et äh, see võib isegi muutuda totalitaarsemaks, sellel võivad olla isegi totalitaarsemad tagajärjed kui suurte andmekogude küsimusel see on seal lisaks siis kõigile sellele, mida te teete. Katariina Tšintši, palun. aitäh. lühike küsimus. esimene asi, mis äh, muus küsimusi tekitas, oli äh, alaealiste küsimus äh, on va, vaesus väljendub ka selles, et puudub ligipääs haridusele mis puudutab minu küsimus on nüüd järgnev, noored inimesed ja internet, see on nende jaoks äärmiselt oluline sotsialiseerumiseks ja nii edasi. kuidas kaitsta neid äh, näiteks küberkiusamise või kättemaksuporno eest, mis, äh, millel tihtipeale on kahjuks väga dramaatilised tagajärjed äh, alaealistele? kuidas liikmesriigid saaksid sellele reageerida ja siis veel üks küsimus, vägivald naiste vastu minu riigis Itaalias äh, me oleme liitunud nende konventsioonidega aastal kaks tuhat kolmteist. oleme rakendanud äh, neid konventsioonide meetmeid, aga kahjuks on äh, vägivald naiste vastu siiski märkimisväärne. mida siin siis ära teha on võimalik? seadusandlus on olemas, toetusmehhanismid naistele, aga kahjuks sellised mõrvad siiski jätkuvad. aitäh. kas on veel sõnasoovijaid? tahan äh, siin veel kord tänada Michael ja rõhutada parlamendisaadikutele, et lisaks äh, raportile öö, äh, olete te valmis kontakteeruma ka öö, isiklikult parlamendisaadikutega, kui neil on mingisuguseid muresid, et kui on parlamendiliikmed, kes ei ole Põhiõiguste Ameti teenuseid kasutanud oma töö käigus, siis seda on võimalik teha. tahan teid siis veel kord tänada ja kui te soovite nendele küsimustele lühidalt vastata vastan siis nendele küsimustele, mis olid mulle otse suunatud ja jätan komisjonile näiteks kõik äh, äh, proua Bonnefoy küsimused. härra Terri Kamporis küsimus ja teie märkus selle kohta, kui hämmastav on see, et äh, ei tegutseta selleks, et hartat edendada et leevendada seda muljet, et on tegemist täieliku katastroofiga, siis ma tegelikult ei tahtnud äh, vihjata sellele, et liikmesriigid ei tööta inimõiguste edendamise nimel, nad teevad seda, meil on rida liikmesriike, kus on olemas ka riiklikud inimõiguste tegevuskavad näiteks, aga need tavaliselt toetuvad Euroopa Inimõiguste Konventsioonile ja mõningatele ÜRO äh, lepingutele, näiteks lapse õiguse Äh, leping, aga see harta kui konkreetne instrument ei ole saanud äh, seda tähelepanu, sellele ei ole keskendutud ja meie arvates oleks seda siiski oluline teha. olen nõus härra Niedermülleriga, et meil on tänapäeval selline fenomen levimas, et mõned äh, tähtsad poli-, poliitikud äh, panevad äh, küsimuse alla inimõiguse kui väärtuse. see nii on, aga meie inimõiguste ametina oleme tegelikult ainult väike osa vastuseks nendele probleemidele, mis on oma iseloomult poliitilised, aga kui küsimus on see, et mida selline inimõiguste osapool, vabaühendus, meie saaksin ära teha, siis ütleksin, et peame seadusest kinni, seadus on seadus, selles ei tohi kompromisse teha. teiseks tuleb kõva häälega välja öelda, kui nähakse kuskil inimõiguste rikkumist. kolmandaks, tehke seda andmestiku alusel neljandaks, me peame paremini omaenda sõnumeid suutma edastada ja osaliselt see tähendab äh, seda, et äh, me tõestame seda, miks me midagi väidame. asi ei ole mitte ainult selles, et see oleks mingi väärtus omaette, vaid et see toob endaga kaasa ka parema ühiskonna. ja me peame suhtlema avalikkusega, sest et suur osa avalikkusest ei näita üldiselt mingit huvi inimõiguste vastu ja sellega me saame ka tööd teha. ja lõpetuseks me peame looma üüsi, uusi liite selleks, et äh, edendada inimest, õiguste ja väärtuste põhist ühiskonda. meie ühiskondades on väga palju head energiat, mida ei ole suunatud seda eesmärki teenima. proua Spinelli, te tõstatasite äh, hiljutiste ministrite seisukohtade küsimuse ja mina olen ka mures, äh, et öeldakse midagi sellist, äh, või tehakse midagi sellist, mis viib selleni, et romide kogukonnad ei usalda meid enam, ei tee enam meiega koostööd selleks, et koguda seda olulist andmestikku, mida meil on vaja selleks, et neid aidata. tahaksin tagada, et Itaalia valitsus on paremini teadlik nendest äh, vahenditest, mis on Euroopa Liidust kättesaadavad, selleks et äh, saada andmeid romide kohta selleks, et paremini kaitsta romide kogukonna põhiõigusi. ja mina kindlasti ja meie agentuur töötab selle küsimusega edaspidi ka tihedalt. proua Gomes, teile ei ole meile väga palju veel rääkida äh, selle kohta, kuidas meie agentuur töötab suurandmestike ja tehisintellektiga äh, jah, me peame sellega tegelema hakkama, sest et me muud moodi ei saa, sest et suur osa meie elust elatakse nüüd internetis ja kui agentuur sellega ei tegele, siis ta muutub maailma jaoks ebarelevantseks. aga mul ei ole praegu midagi tarka selle koha pealt jagada, välja arvatud see, et äh, see profileerimissuunis äh, juba tegeleb algoritmide küsimusega ja sellega, kuidas äh, nende tagajärjel võivad tulla diskrimineerivad olukorrad ja lõpetuseks, Brzezinski, äh, jah, ma olen täiesti nõus sellega, et lapsi tuleks paremini kaitsta äh, küberkiusamise, pornograafia kontekstis äh, Ehm, meil on teatud äh, mandaadi piirangud, meil on Euroopa Liidu pädevus, me kindlasti keskendume lastekaitse küsimusele, aga loomulikult ei ole mitte iga lastekaitse dimensioon Euroopa Liidu pädevuses, aga kui meie amet saab sellega tegeleda, siis ta seda teeb. mis puudutab naistevastast vägivalda, siis me jätkuvalt äh, tahaksime, et Istanbuli konventsioon äh, ratifitseeritakse, rida liikmesriike ei ole seda veel teinud Euroopa Liit ise, kuigi ta on selle allkirjastanud, ei ole ka veel Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud ja sellise lepingu allkirjastamine ei ole ju ka probleemi lõpp, sest et äh, pärast seda algab see tegevus, et muuta ühiskondade eelarvamuslikud seisukohad ja meie peame oma rolli mängima ka selles olulises jätkuvas võitluses. meil on äh, Euroopas oluline roll mängida, millest me nüüd üha paremini aru saame. aitäh ma, ma arvan, et võiksid va-, vastata ka Itaalia küsimusele. juba vastasin. Barbara, what, what's yes eh,, avevo chiesto. mul on veel üks küsimus, tähendab, ma küsisin veel ühte asja ja see puudutas seda, et kas Euroopa Liit on teinud ka mingisuguse avalduse, millega pannakse ette romilaagrit lammutada ja millistel tingimustel? Itaalias praegu väidetakse, et Euroopa Liit käsib seda teha. ma mitte ei äh, väldi seda küsimust, aga ütlen siiski, et Euroopa Komisjon saab äh, ilmselt sellele paremini vastata, Euroopa Inimõiguste Agentuur ei ole kellelgi käskinud midagi lammutada. aitäh! Barbara, praegu ei tule just kasuks see, et meil on nii vähe aega, ma oleksin pidanud ette nägema, et sellised küsimused tulevad. Piiter juba esitas väga põhjaliku küsimuse ja nüüd siis, äh, nüüd siis uus teema. ka mind äh, tegelikult ärritab, et niivõrd äh, tähtsale teemale on eraldatud vaid nelikümmend viis minutit, kuid nii kahjuks on. nüüd on meil veel terve komisjoni esitlus kuulata, kus on komisjon? vabanda, Maarjo ma proovisin alateadlikult sind ilmselt ignoreerida, aga seal sa oled. nii et ma palun sinu käest vabandust. aga ehk siis pead selle ettekande. aitäh. ma saan aru, et meil on väga vähe aega ja ma teen väga kiiresti. jah, siis saab sõna veel ka Kristin kui sa saaksid rääkida mõlemast teemast korraga, siis oleks väga tore. selleks, et vastata teie küsimusele, mis puudutab õigusriigi põhimõtet, siis teil on õigus artikkel seitse menetluse käivitamise kohta. see äh, artikkel käivitati Poolas toimuva pärast. Te küsisite, mis siis saab Ungari olukorras Ungari küsimuses on komisjon esitanud küsimusi ja algatanud menetluse, aga Poola situatsioon on teistsugune. Poolas oli esimene küsimus, mis kerkis kohe seotud äh, põhiseadusliku kohtuga ja seda mm, olukorda on raske kokku võtta lihtsalt äh, märkuse või, või äh, küsimusega. ei piisa rikkumismenetluse alustamisest ning tegelikult me ju pöördusime ka Euroopa Kohtu poole detsembris ja küsisime neilt mida me kodanikuühiskonda puudutava seaduse kohta peaksime arvama ja mida tuleb arvata haridusseaduse kohta. Euroopa Kohus praegu arutab äh, uut asüüliseadust, uut haridusseadust, vabandust, ja asüüliseadust samuti uuritakse. niisiis me ei tea, kas äh, on võimalik rikkumismenetlusega sekkuda või mitte Euroopa Komisjoni valduses küll on äh, instrumendina rikkumismenetlus, ja seda alustatakse siis, kui äh, küsimuste peale olukord ei parane. aga Poola puhul me räägime teistsugusest olukorrast, seal reformitakse kogu kohtusüsteemi, põhiseaduslikku järelevalvet äh, ja ka kogu äh, kohtusüsteemi üldse ja see on hoopis teistsugune olukord. mis puudutab naiste õigusi, siis ma olen täiesti nõus, tegelikult minu ettekanne, mida, mille ma jätan pidamata rääkis ka sellest, et aastal kaks tuhat seitseteist saavutasime me tegelikult äh, edu, kuna Euroopas algas laiaulatuslikum debatt naistevastase vägivalla üle. see, see on, äh, see on väga oluline ja dünaamiline valdkond ja me lahendame neid probleeme muuhulgas Istanbuli konventsiooni abil. me viibime institutsioonis, kus, mille jaoks on eriti oluline see, et Istanbuli konventsiooni võimalikult kiiresti ratifitseeriks äh, kõik riigid. ja ma tahtsin küsida veel eraldi ka põhiõiguste harta kohta, kas me ei peaks seda muutma nii, et seal oleks sees ka naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise kaitse, kas see on üldse võimalik ja kuidas? aitäh! praegu sellist debatti ei käi, me ei räägi põhiõiguste harta muutmisest. praegu on see väljakutse, mis meie kõigi ees seisab, mitte normi loomine, vaid see, kuidas me saame tõhusalt rakendada olemasolevaid norme ehk siis me räägime jõustumisvõimekusest, sellest, kas me tegelikult äh, saame praktikas kasutada põhiõiguste hartat. ja praegu on see tõesti väga suur väljakutse, väga suur ülesanne, selleks me siia tulimegi. me leiame, et õigused, mille harta annab, peavad olema ka tõhusalt äh, praktikas kasutatavad kui põhiõiguste harta õigusi piiratakse, siis tuleb mõelda, kuidas neid õigusi on võimalik liikmesriigi tasandil tõhusalt kasutada tegemist on teemaga, mis puudutab olemasolevat õigust, olemasolevaid norme, aga mitte nendes normides ei ole asi, vaid selles, kas need normid tegelikult saavad praktikas toimida. ja aastal kaks tuhat seitseteist ma leian, et me saavutasime edu, me liikusime edasi selles mõttes, et liikmesriigid hakkasid põhiõiguste hartat paremini rakendama minu meelest väga oluline on see, et meil oleks selline kodanikuühiskond, mis on vaba, mis on dünaamiline. ja üks äh, tähtsamaid küsimusi, mis ilmselt on ka teie jaoks järgmistel nädalatel väga oluline, on uus mitmeaastane finantsraamistik, kus on äh, kaks programmi, mis on tõesti olulised. esiteks programmi läbi toetatakse kodanikuühiskonda, programm õiguste väärtuste kohta ja teiselt, teisalt siis justiitsprogramm. selleks, et põhiõiguste harta tegelikkuses toimiks, on vaja aktiivset kodanikuühiskonda. me töötame praegu ettevalmistavate tegevustega, mida parlament meilt küsis ja me teeme nende tegevustega väga aktiivset tööd selleks, et näha, mismoodi meil on võimalik aidata kaasa äh, kohtumenetluses, ma ei tea isegi, kuidas see sõna prantsuse keeles on, aga ma pean silmas äh, seda, et me peame aitama välja töötada äh, kohtuasjade algatu-, algatamise strateegiat, me peame vaatama, et õiguskaitsevahendid oleksid tõhusad ja me peame nende ettevalmistavate tegevuste abil siis kontrollima, kuidas see on võimalik ja kuidas me saavutame siin edu kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et meil on haldusasutusi, mis toimivad väga hästi. meil on näiteks olemas laste äh, valvevõrgustik, mis töötab just rändeküsimustega, meil on olemas Euroopa võrgustik hooldusõiguse lahendamiseks tegemist on sellise algatusega, mis lubab liikmesriigi asutustel teha paremat koostööd. ja loomulikult tuleb tagada põhiõiguste harta tõhus rakendamine, kuid see sõltub ka liikmesriigi kohtutest. kui me vaatame Ungari olukorda, siis Euroopa semestri raames pandi paika ka poliitika, mille abil õhutatakse liikmesriike parandama oma kohtusüsteemi tõhusust ja kvaliteeti. ning Euroopa Parlamendi viimane resolutsioon oli ju ka sellise, kus võeti vastu ähm, e-õiguse või e-justice'i äh, portaali projekt. see on siis kõik, mida ma rääkisin ja kiiresti. suur tänu, ma soovin sinu ees ka isiklikult vabandada, sest ma tean, et sa pidid äh, kirjeldama äh, kirjeldama raportit, kuid selleks ei jäänud aega ja ma palun eh, sinu käest tõesti vabandust, sellepärast et meil oli ainult, eh, ainult eh, nelikümmend viis minutit aega ja me lihtsalt ei, ei jõudnud sellele, selleni. ma palun sul tagasi tulla, et sa saaksid sel teemal pikemalt kõnelda. suur aitäh, et mind mõistad. ja et me nii teeme kolleegidele selgituseks, et tõlget äh, täna ei pikendata. täpselt kell seitseteist nelikümmend viis äh, lõpetatakse tõlkimine, sellepärast et praegu toimuvad erinevad streigitegevused ja seetõttu ma tänan teid, härra äh, Kravit. tänan ka komisjoni meeskonda, kes siia tuli ja kolleege tänan kõikide küsimuste eest. nüüd aga läheme kohe järgmise punkti juurde, kui te ei ole vastu ja me lähemegi punkti juurde kakskümmend kolm nelikümmend viis minutit, selle aja jooksul tuleb see punkt suuta läbi võtta. tegemist on siis seitsmeteistkümnenda mai kaks tuhat seitseteist resolutsiooniga, mis puudutab Ungari olukorda ning Euroopa Parlament ütles kodanikuvabaduste komisjonile, et meil tuleb koostada eriraport, mis läheb plenaari hääletusele ja seda sellepärast, et ülemkogu peab otsustama, kas käivitada artikkel seitse menetlus vastavalt kodukorra punktile kaheksakümmend kolm me teame, et Judith Sargentini määrati äh, raportööriks seitsmeteistkümnendal juulil äh, ning kahekümne kuuendal aprillil tuli siis see raport, esitati üle kahesaja kuuekümne muudatusettepaneku. ja tähtaeg ettepanekute esitamiseks oli viieteistkümnes mai. pärast seda on raportöör ja variraportöör teinud koostööd, et jõuda kompromissettepanekuteni ja ilma siis pikemalt venitamata ja võttes arvesse, kui vähe on meil aega avan ma nüüd äh, debati, et me saaksime rääkida muudatusettepanekutest. kõigepealt kuni kümme minutit äh, raportöör Judith Sargentini, palun. Thank you, chair uh,, chair. suur tänu, härra esimees. me töötame raporti lõppversiooniga selle üle hääletatakse juba kahekümne viiendal juunil ehk järgmisel esmaspäeval, kuid täna toimus ka Ungari parlamendi koosolek ja nemad hääletasid selle üle, kas muuta põhiseadust ja nad hääletasid ka uut vabaühenduste seadust ja mõlemad ettepanekud võeti vastu, seetõttu on täna kurb päev. ma leian, et ülemaailmne pagulaspäev on, on eriti halb päev, vaatamaks, kuidas kuidas Ungari parlament võttis vastu otsused, mille abil piiratakse pagulaste õigusi nende ühiskonnas, pagulaste heaolu. ja nende tänaste Ungari hääletuste valguses palun ma variraportööridelt kannatlikkust, sellepärast et me tahame kompromissettepanekuid, milles me juba olime kokku leppinud, nüüd täiendada. me soovime, et kui esmaspäeval toimub hääletus, siis oleksid need muudatusettepanekud nii ajakohastatud kui vähegi võimalik. Te ju teate, et me oleme kõiki allikaid vähemalt kaks korda kontrollinud, me oleme kontrollinud õigusloomet, kohtupraktikat Euroopa Nõukogu erinevaid alakomiteede dokumente, mis on väga head allikad. ja seetõttu enne lõpphääletust ei olegi olnud tegelikult äh, võimalik olnud viidata Ungari põhiseaduse muudatustele, sest neid ei olnud veel vastu võetud, kuid äh, tänase hääletuse põhjal need vastu võeti ja me paneme need kompromissettepanekute koostamisel siis ka sisse. peale selle kodanikuvabaduste komisjon palus äh, mõni nädal tagasi kirjalikult, et parlament Ungaris lükkaks edasi oma vabaühenduste seaduse hääletuse kuni Veneetsia äh, komisjon on äh, saanud oma dokumendi valmis ja teinud lõppjäreldused. see palve oli isegi väga tagasihoidlik. me ei vaielnud ju nende seaduse sisu üle, vaid palusime austada, austada ülemkogu kokku kutsutud komisjoni tööd. seda aga ei tehtud ja sellest on tõsiselt kahju. nüüd siis kompromisside juurde. kompromiss, äh, muudatusettepanekud. kokku oli ettepanekuid alguses kakssada kuuskümmend kolm ning viimase kahe nädala jooksul ja ka kahe koosoleku jooksul oleme me teinud tööd selleks, et võimalikult palju neist ettepanekutest panna kokku kompromissideks ja meil on nüüd kokku viiskümmend kompromissettepanekut. kõik fraktsioonid esitasid muudatusettepanekuid. mul on näiteks siin nüüd on mul siin kirjas näiteks see, et see, see, antisemitismi äh, vastu, antisemitismi teemalised äh, märkused oleksid selgemalt sõnastatud, need ettepanekud tulid, ma panin need äh, sisse ja ma püüdsin arvesse võtta ka neid muudatusettepanekuid, mille esitasid Rahvapartei fraktsiooni Ungari kolleegid, sest suur osa nendest, nendest muudatusettepanekutest olid sisulised ja ma ei soovi kaotada võimalust parandada meie keelt, parandada meie fakte, nii et jah, me võtsime need muudatused arvesse. kuid mõned nendest kolleegidest leidsid, et tegelikult ei tuleks neid ettepanekuid kompromissidesse sisse panna ja nende probleemid lahendasime me teisiti selleks, et sisu ei läheks kaduma, aga et neil inimestel ei oleks kodus häbi, sest nad on läinud kompromissile raportööriga I think actually, chair, that ja ma arvan, et see on praegu tegelikult minu poolt ka kõik. ma kuulasin kolleege huviga, aga minu, minule tundub, et et minu raportöörid leiavad, et nende seisukohti on vahe, vastu, on arvesse võetud ja ma olen variraportööre palunud ja ise teen sedasama, et tuleb ikkagi töötada ainult ametlike allikatega, mitte vabaühendusi tsiteerida ja selles osas olin ma väga kindlakäeline. nii et me tsiteerime selles raportis ainult rahvusvahelisi institutsioone, mitte aga kodanikuühendusi ja ma palun teilt nende eraldi hääletuste puhul, mis veel alles on, seda seisukohta austada, sest sellisel juhul on debatt hiljem kergem. siis ei ole vaja hakata vaidlema selle üle, kas need allikad olid kallutatud või mitte, aitäh! aitäh ka teile, proua Sargentini, kuulake nüüd hoolega. me lõpetame seitseteist nelikümmend viis, mis iganes juhtub. seitseteist nelikümmend viis, kõnelejate nimekiri on äärmiselt pikk, kõigepealt saavad sõna variraportöörid, sest nad peavad rääkima mõned neist on saatnud asendaja, aga seda nad ütlesid ametlikult juba enne koosolekut. pärast seda tulevad kõik teised kõnelejad. koosolek lõpeb täpselt seitseteist nelikümmend viis, mingit kaebamist ei tahaks me kuulda, pärast seda tõlget ei ole. loodetavasti on kõik minust õigesti aru saanud, esimesena saab sõna Rahvapartei fraktsiooni esindaja Mari-Kristin, palun kiiresti. tõlki, tõlgid on meile korduvalt öelnud et äh, töö lõpetavad nad ikkagi kell kaheksateist kolmkümmend. nii et äh, ei ole vaja meid äh, närvi ajada, Utuga seitseteist neljakümne viiest tõlgid informeerisid meid, et nende töö lõpeb kaheksateist kolmkümmend. Yeah, if you want to speak on the drugs agency and the kui te tahate lõpuks rääkida ka Euroopa narkootikumide agentuurist, hea küll, aga selle päevakorrapunkti me lõpetame ikkagi seitseteist nelikümmend viis, raiskasime nüüd veel kaks minutit Roberta Metsola has been replaced by Mr Boni as shadow. härra Boni saab esimese väriraportööri asemel sõna asendajana, palun kuni kaks minutit. aitäh Roberta nimel. Roberta muide tuleb, aga tal on probleeme. Roberta nimel tahan öelda suur aitäh, härra esimees. tegemist on meie jaoks väga huvitava raportiga ning äh, enamiku muudatusettepanekuid on ju esitanud meie enda liikmed tihti nende, tihti on nad küll läinud hoopis teises suunas ja esmaspäeval, kui Kodanikuvabaduste komisjon hääletab, on kõigil komisjoni liikmetel võimalik äh, avaldada oma arvamust selle raporti kohta ja sellepärast äh, ma olengi nõudnud variraportööride koosolekul, et äh, sisse tuleks panna hulganisti eraldi hääletusi, mis puudutavad kõige olulisemaid muudatusettepanekuid võtmetähtsusega ettepanekuid. ma tänan siinkohal raportööri ja kõiki variraportööre, kes on teinud selle võimalikuks. ma olen ka kõnelejate nimekirjas, praegu ma rohkem rääkida ei tohi. ei, ei vastupidi, just praegu rääkigegi, hiljem enam sõna ei saa. selge, siis väga lühidalt tahaksin öelda veel kord suur tänu raportöörile ja ma tahan jõuliselt väljendada ka seda, et meie raport ei ole suunatud rap-, ei ole suunatud Ungari kui riigi või Ungari rahva sealsete kodanike vastu, see räägib ikkagi praegusest valitsusest ja sellest, et Ungari rikub reegleid. me peame olema väga karmikäelised. Need otsused, mis Ungari parlament võttis vastu täna, õigusloomelise paketi Stop Soros peatage Soros, siis äh, seda arutati täna ja seda hääletati täna, kusjuures ei olnud mingisugust võimalust ära oodata Veneetsia komisjoni järeldusi. ma rääkisin Ungari välisministriga ja ta lubas mulle, et nad ootavad, et nad ootavad Veneetsia komisjoni tulemused ära, aga täna toimus hääletus ja mitte midagi ära ei oodatud. aga teisalt leian ma, et väga liht-, väga ohtlik on kriminaliseerida seda, et keegi on kodutu. väga ohtlik on äh, ka hakata vabaühendusi maksudega karistama, kui nad töötavad pagulaste ja sisserändajatega, nii et meie peame omalt poolt olema väga karmid ja saatma välja väga jõulise signaali Ungari rahvale ja ka Ungari kodanikuühiskonnale, just eriti neile, ja ütlema, et ei ole üksinda, aitäh! aitäh sotsiaaldemokraatide nimel, Joseph Weidenhausen suur tänu, esimees. kestis äh, päris kaua, enne kui me nüüd äh, saame esitada lõppraporti vastuvõtmiseks. põhjuseks on see, et argumendid vaadati väga põhjalikult äh, läbi. ei saa õigustada seda, kui minnakse liiga hoogsalt mingitele lõppjäreldustele tuleb äh, tõdeda, et kogu protsess oli väga läbipaistev, väga avatud, äh, ka väga erinevad argumendid äh, kuulati ära täiesti erinevatest mõõtmetest. minu arvates on raportööri lähenemine väga oluline selles osas, et me keskendume või toetume ainult ametlikele allikatele ja ei võta sisse mingisuguseid äh, hinnanguid või arvamusi, vaid et me koostame selle raporti tõesti tõenditepõhiselt. meil olid väga põhjalikud äh, arutelud äh, variraportööride koosolekutel, atmosfäär oli väga asjalik. ma sooviksin siinkohal tänada raportööri. ta töötas nendel koosolekutel väga süstemaatiliselt põhjalikult ja ta üritas äh, kõiki argumente, vastuargumente ja ka kriitikat äh, dokumendi sisse võtta, seetõttu oleme arvamusel, et äh, see on heaks näiteks selle kohta, kuidas parlamentarism Euroopa tasandil on veel elus, aitäh! aitäh! ECR nimel Mari, Maria Giuletti suur aitäh, lugupeetud härra esimees Marek Jurek. tegemist on äh, poliitilise poleemikaga, sellest me siin raportis räägime. ja tegelikult see ainult süvendab Euroopa Liidus juba valitsevat kriisi. see lihtsalt valab õli tulle ja süvendab konflikti. minu meelest on see täiesti vastutustundetud ja veelgi enam tegemist on äh, tahtliku teadliku katsega õõnestada meie demokraatlikku riiki. ja seda veel enne Brexitit. võib-olla peaks see olema meile, meile äratuskõneks. Mihhail Boni ütles midagi, mis mind äh, tõesti üllatas. tema ütles, et rünnak Ungari vastu ei ole rünnak Ungari inimeste vastu või Ungari rahva vastu. aga mõtleme nüüd korraks järele, millest me siin räägime. igal rahval on ometi õigus ise otsustada oma poliitika üle, teha omad valikud. demokraatia selles seisnebki Ungaris on opositsioon olemas, teie äh, võib-olla, äh, kui te ei nõustu enamusega või siis ka valitsuse vähemusega, siis te saate Ähm, teha uue poliitilise valiku, kuid demokraatia toimib vaid siis, kui me kuulame üksteist. see tähendab avatust argumentidele. ja kui me vaatame, kas Ungari valitsus on avatud, siis äh, ma ei saa küll aru, kuidas äh, raportöör seda avatust üldse saab defineerida. Ungari valitsuse esindajal oli, oli meie komisjonis igav ja see on täiesti aktsepteerimatu teda, samas teda ka rünnati ja, ja see on vastuvõetamatu, sellepärast et Ungari riik on demokraatlik. me räägime siin sellest punktist seitse, et Ungari on oma põhiseadust muutnud ja ehm, punktis kümme me tunneme kahetsust selle üle, et Ungari valitsus pidas nõu oma ühiskonnaga, mismoodi saab ette heita konsulteerimist. Need meist kes mõtlevad Euroopa Liidu ühtsusele, võiksid aru saada, et ühtsus peaks selle dokumendi vastu seisma, sest tegemist on tahtliku katsega ehm, ja kahjuliku tegevusega õõnestada Ungarit ja ka Euroopa Liitu, sest see tähendab lihtsalt seda, et Euroopa Liit ei saa enam ühtse häälega liikmesriikide seas äh, rääkida. aitäh, Louis Michel ja Asmund Sofi Infeld, palun! lugupeetud härra esimees, kaks väga lühikest märkust. kõigepealt ma tänan raportööri tehtud töö eest ja mina päris kindlasti austan tema üleskutset mitte toetada seda, et me paneksime siia sisse viited vabaühendustele kui võimalikele infoallikatele, kuid samas on veidi ebamugav, kui Orban meile ütlema hakkab, mis on neutraalne või sõltumatu allikas ja mis ei ole. kas me rakendame enesetsensuuri. praegu mulle tundub küll nii. miks me läheme kaasa sellise üldise retoorikaga, et vabaühendused on iseenesest väga kahtlased ja ei saa olla usaldusväärsed, see ei ole põhjendatud. ja mis puudutab Soorose mis puudutab Sorose vastast kampaaniat, siis ka siin oli mitmeid allikaid, nii siseseid kui väliseid ja me võiksime vaadata, et kes, keda siis Steven rahastab, mõned neist istuvad ECR-is ja on sellele ka ise viidanud, ma tahaksin sellest rohkem teada. härra Orban saab Steve Bannoniga ka väga hästi läbi, võib-olla võiksime sellest lähemalt rääkida um, ja kuue nimel Kristiin, Marie-Kristiin Veržia, palun. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt ma tahan ka tänada raportööri, kes eh, on väga pühendunult ja kirglikult eh, töötanud. ma tänan teda kogu töö eest ja ka koostöö on olnud väga meeldiv mina tema asemel küll ei oleks jäänud nii äh, rahulikult, kuigi samas, äh, rahulikuks, kuigi samas rahu säilitamine on muidugi oluline. nüüd äh, minnes sisu juurde, tahaksin ma öelda, et me peame, me peame üles näitama või välja näitama oma tegelikku sün-, tegelikku suhtumist. Sophie Intvelt on ka sellest rääkinud ja mina rääkisin sellest, kui me arutasime kompromissmuudatusettepanekuid. meil on veel, me, meil on veel piisavalt äh, võimalusi rääkida, kuid me peame ikkagi need äh, muudatusettepanekud tegema selliseks, et me saaksime rääkida Ungari olukorrast piisava põhjalikkuse ja piisava avameelsusega, sest ainult nii saab see raport olla äh, usaldusväärne, nii saame meie olla usaldusväärsed seda küsimust arutades. ma tahaksin korrata eelkõnelejate sõnu, et tegemist ei ole Ungari vastu suunatud tekstiga. ma tahan, et me ütleksime seda mitu korda, sest kui me kritiseerime Ungari valitsust, siis me ei kritiseeri Ungari riiki. see ei käi mitte ainult Ungari kohta, see käib paljude riikide kohta. mina ei esitanud tohutult palju muudatusettepanekuid, kuid ma töötasin kompromisside nimel. ma leian ka, et kui me räägime Euroopa Liitu kuulumisest, siis me räägime Kopenhaageni kriteeriumisest, kriteeriumitest ja Kopenhaageni kriteeriumid ei puuduta mitte ainult sotsiaalmajanduslikke kriteeriumeid, vaid ka õiguslikke, mille hulka kuuluvad õigusriigi põhimõte ja demokraatia. see tähendab ka seda, et opositsiooni tuleb austada, see tähendab seda, et demokraatia ei ole ainult enamuse poliitika, see tähendab seda, et me austame ka vähemuste õigusi ja me ei saa kriminaliseerida kõike seda, mis meile ei meeldi või millega enamus ei nõustu kahjuks usun ma, et äh, selline tendents praegu valitseb ja et see järjest levib. ja nii on see Euroopa Liidu siseselt, mitte ainult Ungaris. ma kahetsen, nii nagu teisedki, et vabaühenduste vastu suunatud seadus täna vastu võeti, ilma et oleks ära kuulatud Veneetsia komisjoni lõppjäreldused. sellepärast, et see tähendab äh, seda, et populism on äh, Ungaris astunud veel paar sammu edasi ja et see, mis seal tehti, tegelikult aitab kaasa sisserändajate ja pagulastega äh, kaubitsemisele, see aitab inimsmugeldajaid ja see on äh, eriti kahetsusväärne ning sellest tuleks selles tekstis ka rääkida, aitäh. aitäh, Mari-Kristiin, rohkem ei ole variraportöörid äh, sõna soovinud, sest EFT väriraportöör siin ei ole ja seetõttu läheme me kohe sõnasoovijate nimekirja juurde, kuid palun teil ikkagi selgelt aru saada, et igaüks saab rääkida kaks minutit. variraportööridel lubasin ma seda kõneaega ületada, teistel mitte. Will be less than that. Okay, let's see. Come on, carry on. This issue is hugely political by see on äärmiselt poliitiline teema, see on tegelikult ka tehniline küsimus kui me oleme need kompromissid kokku pannud, kas siis sõnastuses on midagi sellist, millega nähakse ette võimalus neid varajase etapi menetlusi kuidagi kiirendada, ma pean silmas seda, mida lubab teha artikkel seitse. kas me saame minna artikkel seitse lõikest üks kaugemale, kas me saame minna täpsemalt lõike kaks juurde? kas sõnastus äh, jätab selle tee lahti või ei jäta? jah, raportöörile saab küsimusi esitada küll, see on ju muudatusettepanekute arutamise mõte. Kinkekaar, palun. sõnum on suur tänu, Kuur. Összesen a Magyar Néppárti képviselő kollégáimmal együtt, ahogy a jelentést... Tänan. Koos oma Ungari kolleegidega EPP-st me esitasime sada kolmkümmend muudatusettepanekut, viiskümmend protsenti kõikidest muudatusettepanekutest proua Sargentini raportisse. suur äh, muudatusettepanekute hulk peaks äh, näitama, et äh, artikkel seitsme menetlust ei peaks olema, eksisteerib väga palju faktivigu, vääriti mõistmisi, vik-, avalikku ja poliitilist äh, erapoolikust. proua Sargentini võttis äh, üle mõned laused nendest muudatusettepanekutest ja tekst sellest paremaks ei läinud, ta muutis meie teksti ja isegi mitte ei korrigeerinud faktivigu oma tekstis. hinnang on juba sees, ta lihtsalt kasutas äh, mõningaid meie muudatusettepanekuid äh, nii-öelda näiliseks ilustamiseks, ta saab nüüd öelda, et ta arvestas meie muudatusettepanekutega ja sellega meie ei ole nõus ja seetõttu ma palusingi, et ta meie muudatusettepanekuid oma kompromissmuudatusettepanekutesse sisse ei võtaks olles näinud äh, kompromissmuudatusettepanekuid, tuleb tõdeda, et raport ikkagi viitab äh, mitmetele juhtumitele, mis äh, on juba Ungari valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt nii-öelda suletud, näiteks andmekaitse ja on mitmeid teemasid, kus Euroopa Liidul ei ole pädevust, kust liikmesriikidel on täielik pädevus. Need on äh, valdkonnad, mis ei puuduta üldse Euroopa Liidu väärtusi. näiteks äh, naisi kujutatakse Ungari äh, kooliõpikutes emadena. kas see on tõesti probleem või? mina olen küll selle üle uhke. või näiteks äh, miinimumpension. kui vaadata nüüd uusi liikmesriike ja nende ajaloolist taaka, siis kui viidata madalale pensionile, siis äh, võiks äh, artikkel seitsme menetluse kõigi vastu äh, algatada, see on väga upsakas lähenemine ja kui nüüd rääkida rikkumismenetlustest, siis ma ei arva, et Ungari oleks niivõrd palju halvema bilansiga kui teised liikmesriigid, me oleme suhteliselt Euroopa Liidu keskmine nii et äh, faktiliselt ei ole midagi, mis äh, toetaks äh, proua Sargentini raportis väidetud. kes? järgmine kõneleja, palun. olen samuti Ungarist, aga minu arvamus selle raporti kohta on hoopis teistsugune, minu arvates on proua Sargentini raport tasakaalus ja objektiivne. ma tahaksin äh, tänada teda ja samuti variraportööre. proua Sargentinil on täiesti õigus arvestada kõige hilisemate arengutega. ma ei soovi siin minna detailidesse, aga seadus, mille Ungari parlament võttis täna pärastlõunal vastu, teeb äh, veelgi äh, paremini asjad selgeks. kui keegi ideoloogilistel põhjustel veel aru ei saanud äh, seni, siis nüüd peaks küll olema selge, et Ungaris demokraatiat selle sõna õiges tähenduses ei ole, demokraatia ei ole enamuse türannia, demokraatia tähendab seda, et ka vähemustel on sõnaõigus, neil on hääl ja nii see Ungaris praegu ei ole. seetõttu oleme arvamusel, et me peame toonitama, et raport on äh, objektiivne ja tasakaalus, härra Bonnil on õigus, siin äh, raportis äh, käsitletakse Ungari valitsust, mitte Ungari ühiskonda Äh, lisaks Ungari valitsusele on tõesti olemas ka muu Ungari ja mina uhkusega esindan seda muud Ungarit, kes toetab liberaalset demokraatiat ja Euroopa väärtusi ning ei äh, soovi ehitada üles äh, vana kooli kristlik-demokraatlikku riiki. aitäh! suur tänu ja nüüd proua Kudriska, palun. Barbara panie e, przewodniczący! ja chciałabym również. suur tänu! ka mina soovin õnnitleda raportööri. ma olen arvamusel, et äh, välja töötatud kompromissid on väga tasakaalus. ma tahaksin tänada raportööri ka avatud lähenemise eest äh, kompromisside koostamisel soovin oma poolt ka üht-teist juurde lisada, me kõik teame, millest me räägime. Euroopa Liit on praegu väga keerulises faasis. me näeme, et äh, mitmetes riikides äh, tõstab populism pead, aga samas mitmetes riikides on tulemuseks äh, see, et lähtutakse Ungari valitsuse tegevusest olen arvamusel, et Ungari valitsus äh, tegutseb äh, lepingute vastaselt, seal on äh, liiduvastane kampaania, valitsus on üritanud läheneda Venemaale enam kui Euroopa Liidule. soovin midagi juurde lisada. Poola valitsus samuti võtab Ungari valitsusest äh, eeskuju. nüüd äh, ka Poola osas on käimas artikkel seitse menetlus, eks siis olla näha, kuidas seal õiglusega lood on. Anna Koomes, palun. ja lühidalt ma tahaksin samuti äh, toetada raportööri, kuna tegemist on väga tasakaaluka dokumendiga. seal tuuakse välja, milline on meie kohustus seoses kohutavate sündmustega Ungaris, eriti mis puudutab tänast hääletust. Nad häbistavad meid kõiki ja see toimub Euroopa Liidus. ma olen täiesti nõus kolleegidega, eriti kolleeg Boniga, me ei tegutse siin Ungari inimeste vastaselt. me toetame neid, kes kaitsevad Ungaris demokraatiat ja võitlevad totalitarismi ja fašismi vastu. kolleeg Jaroka, palun. suur tänu ja õigel hetkel ma ei hakka kommenteerima seda, mida austatud kolleeg äh, Anna Komes äh, praegu siin ütles. ma tahaksin äh, kiita teie raportit, proua Sargentini. Te ütlesite, et see ei ole Ungari inimeste vastu kõik ja kui see nii oleks, siis see ei oleks täis topeltstandardeid. Te ei kaitseks siis ebaseaduslikke inimsmugeldajaid oma kõnedes siis seda esiteks. teiseks, proua Sargentini. põhjus, miks ma oma muudatusettepaneku tagasi võtsin, oli see, et äh, te võtsite minu öö, äh, sõnumi üle, aga sinna kõrvale panite teise sõnumi, mis teeb kodanikel olukorra mõistmise veelgi raskemaks. Te panite selle kõlama selliselt, nagu minu muudatusettepanekust ei piisaks lisada sisse sinna midagi juurde ja seetõttu ma ei saa neid toetada. me ei ole vabaühenduste vastu, mina usun, meie usume, et äh, te ei julgenud vabaühenduste arvamust äh, sisse võtta. probleem Ungaris seisneb selles, et seadused on suunatud nende vabaühenduste vastu, kes ei ole professionaalsed, kes ei esinda inimesi, kes ei lähtu teadustegevusest, kes ei keskendu äh, kohalikule arengule, ei toeta kohalikke inimesi. ja palun teil kõigil kaaluda, mitte hääletada selle raporti poolt järgmisel äh, esmaspäeval. niisiis nüüd järgmisena saab äh, sõna kolleeg Sani suur tänu, esimees. tänan, esimees. ma tahaksin siinkohal rääkida demokraatia kontseptsioonist. kaheksa aastat suur hulk raha on kasutatud Ungari rahva ajupesuks, nagu ütles härra Niedermüller. Ungaris ei ole demokraatia rudimendidki alles jäänud. valitsus äh, mõjutab inimesi riigi poolt kontrollitud meedia kaudu nii tugevalt, et Ungari kodanikel on võimatu saada usaldusväärset infot ja see on ka üks äh, põhjus, miks Orbani Fidesz Mali valiti tagasi niivõrd suure toetusega. ma arvan, et me peaksime Euroopas äh, olema solidaarsed, meil oleks teie solidaarsust vaja. ja nüüd, mis puudutab äh, teatud paketti ehk siis äh, Sorose peatamise paketti siis äh, Soroses niivõrd asi ei ole, kuivõrd äh, selles, et äh, Ungari valitsus kasutab ära enda loodud hirmu ettekäändena selleks, et piirata sõnavabadust ja teisi vabadusi. nüüd Ungaris on inimesed riigiorganite meelevallas, mis meenutab meie mineviku tumedamaid äh, lehekülgi ja olukord on palju hullem, kui sellest raportist võib välja lugeda. suur tänu, järgmisena härra Saier, palun. suur tänu, esimees. ma ei ole libekomisjoni liige aga ma esitasin äh, mitmed muudatusettepanekud. Teie komisjoni raport on äh, põhimõtteliselt äh, selline valedel ja pooltõdedel põhinev kirjutis. Peter Butchwit tegi satiirilise filmi. stalinismi absurdsusest ja seal on üks äh, stseen, kus äh, kohtuametnik ajab segamini süüdistuse äh, kohtuotsusega ja see on just see, mida te praegu siin ka teete. ja te võiksite vähemalt anda meile ruumi ja aega ennast kaitsta. me oleme siin kuulnud äh, viiteid objektiivsusele kogu selle raporti äh, tutvustamisel. kümme kõnelejat äh, olid Ungari vastu, kolm olid poolt, need, kes rääkisid vastu, said kakskümmend kaks minutit, need, kes rääkisid Ungari poolt, nendel oli kaheksa minutit vastata. kas see on äh, võrdne kohtlemine teie koduriigis, esimees, kas see ongi õiglane protsess? ja me ei räägi siin ainult äh, protsessist äh,, mis mulle muret äh, valmistab, vaid ka raporti sisu ja muudatusettepanekud. Te viitate igas teises lauses äh, õigusriiklusele. tuletan teile meelde, mis on õigusriiklus tegelikult. see tähendab seda, et äh, kodanikku ei juhi suvalisus, vaid seadus ja kodanikuvabaduse komisjonis te peate ka toetama äh, või ehk töötama lepingute raames. kui Euroopa Liidul ei ole mingis vallas pädevust, siis ei saa välja pakkuda või soovitada sanktsioone ja see tekst on täis igasuguseid selliseid äh, madalaid äh, väiteid, ettepanekuid näiteks, et äh, ajakirjandusväljaanne pandi kinni äh, omaniku poolt, naised ei ole piisavalt esindatud. Äh, ühesõnaga, miks te siin nagu kiidate silmakirjalikult õigusriiklust, te olete tegelikult sama meelevaldse lähenemisega nagu kõige hullemad diktaatorid ja ma olen üllatunud, et niivõrd paljud poolakad räägivad Ungari vastu. kas äh, te tahaksite ehk tagasi võtta selle jama, mida te suust välja ajasite? oodake nüüd, me oleme siin äh, kodanikuvabaduste komisjonis ja kõik, kes soovisid rääkida, rääkisid kõik, äh, kes nimekirjas äh, olid, äh, said sõna, me ei tee siin mingisuguseid matemaatilisi tehteid. kui te tahate, et rohkem teiemeelseid inimesi tuleksid siia kõnelema, siis palun väga, organiseerige nad siia. härra Jurek, ärge üldse mitte üritagegi. me anname nüüd sõna raportöörile teha kokkuvõte. Listen, if, don't let me get started on you, so ma ei taha üldse alustada teie kallal, härra Jurek. proua Sargentini, palun. ja suur tänu. esitati mõned küsimused, ma tahaksin endale vastata. härra Lobes Aguilar küsis, kas kompromiss äh, resolutsioonis, ühesõnaga, alustan uuesti tegelikult. härra Lopes Aguilar küsis, kas resolutsioonis pärast kompromissi saavutamist on võimalik seitse punkt ühest liikuda seitse punkt kahte, ei, sellepärast et parlamendil ei ole õigust äh, seda teha ja ma tahaksin kutsuda üles teda ja tema kolleege mõistma, et me hääletame järgmisel nädalal äh, siin komisjonis, me peame hääletama ka täiskogul ja täiskogul on meil vaja kahekolmandikulist äh, hääle enamust, nii et kõigepealt saatkem see sõnum teele. see, mida me lõpuks teeme, on see, et me viime selle küsimuse nõukogu nii-öelda lävele ja häbistame neid, kuna nad aastaid ei ole suutnud tegutseda. mind äh, ajab natukene segadusse see, mida ütles proua Jaroka. ta ei soovinud äh, olla osa kompromissist Äh, kuna see kompromiteeriks teda kodus. ta ütles nüüd, et ta võttis ettepaneku tagasi äh,. hästi, aga saatke palun mulle see äh, ettepanek kirjalikult ja siis ma võtangi kõik välja. proua Kall, kui te teete muudatusettepanekuid kokku sada kolmkümmend, siis äh, te ei saa nõuda äh, et me seda sisu ignoreerime. Te hakkate meid, meiega nii-öelda süsteemisiseselt üle ja mina siis vastavalt äh, lähen teiega ka süsteemisiseselt edasi, nii ma olen teinud ka teistega. rääkige Barbara Kudritškaga näiteks selles osas, mis puudutab äh, naiste rahulolematust positsiooniga Ungari ühiskonnas. lõpetuseks ma arvan, et endiselt eksisteerib vääritimõistmine osade Ungari kolleegide seas selle raporti äh, kohaldusala äh, osas. tegemist on resolutsiooniga. me võtame aluseks äh, komisjoni teatise mis aastal kaks tuhat kolm toonitab, et me vaatame kaugemale kui Euroopa õigustik, Euroopa Liidu õigusloome ja kui tekstis äh, öeldakse, et äh, siin ei ole tegemist äh, Euroopa Liidu asjaga, siis see väide ei pea paika. tänan, esimees, ja jään ära ootama hääletust esmaspäeval. suur tänu, ma tahaksin arutelu lõpetuseks öelda tänan veel kord. härra Jurek, te hirmsasti äh, plaksutate. kas see on äh, kodukorraga seotud küsimus? kas see on kodukorraga seotud küsimus, siis ma annan teile sõna. artikkel üksteist. artikkel üksteist äh, sätestab selgelt, et parlamendiliikmed peavad teineteist austama parlamentaarsetes aruteludes ja ka meie komisjonis ei peaks keegi ütlema midagi ksenofoobset või solvavat. ja need sõnad, mida me proua Komeši suust kuulsime, olid täiesti kohutavad ei saa öelda, et me käitume nagu fašistid. ma arvan, et see oli ebaproportsionaalselt äh, tugev sõnum ja see oli tõesti kodukorraga seotud küsimus. härra Jurek, ma tahaksin öelda teile, et teie kodukorraga seotud küsimused äh, ei ole õigesti ajastatud, proua Komes ütles seda juba mõnda aega tagasi, aga teie sekkumine oli hetkel, kui ma parasjagu noomisin ühte teist liiget. ja teie ajastamine on tõesti äh, omapärane. Te oleksite pidanud äh, reageerima proua Komeši sõnavõtule siis äh, õigel hetkel, nüüd meil on selline väike ajanihe, liikmed juba ähm, lahkuvad äh, ma panin kirja selle, mida te ütlesite, tegemist oli suhteliselt tulise aruteluga ma arvan, et me peaksime tõesti seineteist austama, aga ma ütlen seda ka kolleegile, kes ei ole libekomisjoni liige ja kes äh, siia tuli. me oleme siin komisjonis äh, väga õiglased, äh, lõpuni õiglased, kõiki arvamusi kuulatakse, mitte keegi täna välja ei jäänud. on väga oluline teada, et me oleme õiglased, me kuulame kõike ära. suur tänu kolleegidele täna siia tulemast. liigume järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on ähm, päevakorrapunkt number kakskümmend neli, Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus äh, EMCDDA ja direktor Aleksis äh, Koostöö äh, tuleb kohe siia ja palun, kes ei soovi selle päevakorrapunkti raames saali jääda, ei soovi kuulata, palun lahkuge vaikselt. Et donc, je vous fais signe. Ah, ok. Perfect. Colleagues, those of you who are staying for this, I, I, I... kolleegid, kes saali tahavad jääda, mainin teile, et iga kord, kui narkootikumide agentuuri direktor saabub siia, üritan ma äh, austada seda, mida agentuur teeb, nii et kui te tahate saali jääda, äh, siis tehke seda, et osaleda meie koosolekul, aga kui te tahate pidada vestlusi, siis tehke seda palun saalist väljapool. see on tänane viimane päevakorrapunkt, jumal tänatud. päev on olnud pikk. ja see puudutab raportit, mis anti välja seitsmendal juunil, mis annab ülevaate Euroopa narkoolukorrast kahekümne kaheksas liikmesriigis Türgis ja Norras kaks tuhat kaks, äh, kaheksateist statistiline bulletin ja riigipõhised raportid, täiendavad raportid, raporti paberkoopiaid on saalis kättesaadav ja nüüd ma annan sõna kohe härra Gustilile, kes on EMCDDA direktor lühidaks tutvustuseks ja siis annan sõna parlamendisaadikutele, kes tahavad sõna võtta. minu arvates on tegemist kohutavalt olulise poliitikavaldkonnaga äh, see on äh, suhteliselt survestatud, mis puudutab äh, nähtavust ja poliitilist äh, olulisust, aga arvestades, kuivõrd oluline on poliitiline debatt narkootikumide rolli ühiskonnas, siis see roll ei ole kunagi piisavalt suur, mis on agentuuril. ja seda ütlen sissejuhatuseks ja et nüüd te saate rääkida arengutest Euroopas, palun. aitäh härra esimees, tere pärastlõunat, daamid ja härrad, on tõeline rõõm ja au, et mul on see võimalus tutvustada teile narkootikumide olukorda, nii nagu seda tehti ka siis, kui me andsime välja viimase väljaande narkoraportist. Te olete siin saanud juba detailse infopaketi ja seetõttu keskendun mõningatele raporti tähtsamatele punktidele. ja annan teile ka väga lühikese ülevaate peamistest äh, punktidest, mis äh, rõhutavad EMCDDA tegevust aastal kaks tuhat seitseteist. esimene asi on see, et nagu me juba raportis ka mainisime, siis äh, üha rohkem on kättesaadavaks muutunud kokaiin, aga see on ka kõrgema puhtusastmega ja mõistlik on ilmselt äh, mainida, et äh, viimase kümne aasta jooksul on Euroopas müüdav kokaiin saavutanud kõige kõrgema puhtuse astme. kasutusmustrid on vähem selged. Äh, märkisime ka seda, et jäätmevee analüüsides, mis puudutab kokaiini jääke, siis on suurenemine aset leidnud kahekümne kuues, kolmekümne ühest linnast. aga laiem uurimus näitab Äh, komplitseeritumat pilti ja üks elemente, mida me peaksime arvesse võtma, on see, et äh, kiirabi andmete järgi on kokaiin äh, levinuselt teine narkootikum äh,, mille puhul inimesi ravitakse kiirabis ja mõningates äh, linnades, näiteks äh, uurimus, mis tehti hiljuti Londonis, ütleb, et äh, Äh, on teatud märke sellest, et kokaiini kasutus on kasvanud. kas see kasutus tõlgendub ka juba äh, suuremas ravivajaduses, siin ei ole pilt veel niivõrd selge, aga äh, siin võib olla tagajärjeks see, et heroiini kasutaja puhul on see periood enne seda, kui esi-, patsient esimest korda ravi vajab kaheksa aastat aga nende puhul, kes on rohkem sotsiaalselt äh, integreeritud äh, ja kokaiini kasutavad, on see enam-vähem sama, nii et ei ole väga üllatav, et äh, ravivajaduste andmed veel ei näita samasugust kasvu, nagu me oleme märganud, aga on kasvanud konfiskeerimiste arv, kogused Belgias, Antwerpenis Äh, oli äh, aasta kaks tuhat kuusteist äh, kõige suurem kokaiini konfiskeerimine Euroopas ja esimest korda oli see kõige rohkemate konfiskeerimistega riik mingi muu riik kui Hispaania. teine järeldus on näha ka veidi muret narkootikumide tootmise pärast Euroopas ja ka siin on see pilt aasta-aastalt muutumas hästi on teada juba ka see, et Euroopa on saanud väga selgeks ja tugevaks MDMA tootjaks, ekstasi tootjaks ja koos Europoliga oleme märganud, et on rohkem tekkinud laboratooriume viimastel aastatel, kes sellega tegelevad ja see ekstasi, seda ei toodeta mitte ainult Euroopa turgude jaoks, vaid seda eksporditakse ka Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse maailma regioonidesse. on märke sellest, et ja see on üsna uus asi, me ei tea täpselt, mida see tähendab, aga äh, kokaiini ja heroiini äh, viimased töötlemisetapid leiavad nüüd ka aset Euroopas, on äh, toimunud konfiskeerimise Euroopas, kus on leitud eeldusaineid, näiteks morfiini, mida kasutatakse heroiini ja kokaiini töötlemisel üks võimalik selgitus ja peame seda Euroopa Liidu veel vaatama, et äh, kui kemikaalide eeldusainete äh, hankimise surve on tugev, äh, seetõttu on võimalik, et organiseeritud kuritegevus üritab mitmekesistada oma võimalusi ligi pääseda nendele toodetele ja tahab oma tootmise tuua lähemale sel-, sellistele kohtadele, kus neid samu aineid kasutatakse tööstuslikus kasutuses, nii nagu seda Euroopas tehakse. mõnikord on olnud näha laboratooriume, kes toodavad neid uusi psühhoaktiivseid aineid Euroopas, kuigi üldiselt tulevad need ained peamiselt Hiinast ja nagu te teate, siis äh, on ka oluline kannabise tootmine Euroopas äh, Äh, nüüd rääkides kannabisest, äh, aitäh, et panite selle õige slaidi ette, siis see on Euroopas kõige rohkem kasutatud narkootikum. Äh, on suurenenud ravivajaduse hulk. on väga palju innovatsiooni vormides, toodetes ja tarbimissüsteemides ja Äh, on toimunud ka suured muudatused globaalsetes arengutes, ilmselt kuulsite, et eelmisel nädalal ja sel nädalal otsustasid Kanada parlamendi kaks koda äh, alustada seaduse väljatöötamist, mis legaliseeriks kannabise kasutamise, Ameerika Ühendriigis on osariike, kes on sedasama otsustanud, on veel üks küsimus, mis äh, on mõningates Euroopa riikides ja ka Šveitsis tõusetunud kannabis, kus oleks DHC-d vähem kui null koma viis protsenti, et seda saaks müüa legaalselt mõningates riikides ja siis on ka äh, muutunud äh, valitsuse kokkuleppe rakendamine Hollandis, kus on tehtud muudatus kannabise tootmise kohta, mida müüakse kohvishoppides. väga palju muudatusi leiab siis aset, enamik nendest toimub väljaspool Euroopat, aga neil kindlasti on keskpikas ja pikas perspektiivis mõju ka narkootikumide olukorrale Euroopas. ja siis loomulikult äh, see kannabise ja kannabise regulatsiooni küsimus äh, kattub teatud valdkondadega mujal näiteks narkootikumid ja autoga sõitmine, me oleme paar nädalat tagasi konkreetselt selles küsimuses äh, väljaande välja andnud. uued äh, psühhoaktiivsed äh, ained, viiskümmend üks uut ainet on tuvastatud aastal kaks tuhat seitseteist, umbes kolmsada viiskümmend ainet raporteeriti, ehk siis tähendab see seda, et me leidsime kolmsada viitkümmet ainet kusagil Euroopa turul eelmisel aastal. kui me võtame arvesse, et meil on kokku kuussada seitsekümmend ainet, mida Euroopa äh, varase hoiatuse süsteem kontrollib. Äh, see äh, on vähenenud aasta kaks tuhat neliteist tipust. nüüd avastatakse nädalas keskmiselt vähem kui üks uus aine. aga on siiski aset leidnud hukkumised ja mürgistused ja see, need on võib-olla seotud fentanüüli suurema Äh, kättesaadavusega, mis, äh, mida kasutatakse sünteetiliste opioidide puhul ja see on tekitanud suuri probleeme, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikides. Äh, NPS-id, uued psühhoaktiivsed ained on muutunud probleemseks mõningates riikides, eriti just vanglates, eriti just sünteetiline kannabis, seda on raporteeritud kahekümne ühes Euroopa riigis, mujal seda nähtud ei ole on äh, olnud hukkumisi, äh, mürgistusi äh, ja seda on just vanglates märkimisväärselt kasutatud ja üks väljakutse on loomulikult see, et vanglasüsteemil on raskusi selliste ainete tuvastamisega, sest et neid võib näiteks pihustada paberile või riidele ja siis niimoodi smuugeldada vanglasse sisse isegi kui meil ei ole aega selle üle detailselt arutada, siis tahaksin rõhutada ka seda, et vangla on äh, väga oluline keskkond, kus narkootikumidega seotud probleemidega tegeleda ja me ei tohi unustada, et suur osa äh, probleeme, surmad üledoosidest äh, Äh, need tulevad äh, selle, olukordades, kus inimesed, narkootikumide kasutajad lahkuvad vanglast, kes hakkavad uuesti kasutama narkootikume samades kogustamis, kogustes, mida nad tegid varem, aga puhtuse aste tekitab olukorra, kus nad saavad üledoosi. järgmine slaid kui me räägime üledoosi surmade vähendamisest, siis äh, suhteliselt hea uudis on see, et aastal kaks tuhat kuusteist oli üheksa tuhat üledoosi surma. see on suhteliselt hea uudis, sellepärast et seda peab võrdlema olukorraga Ameerika Ühendriikides, kus samal aastal oli kuuskümmend kuus tuhat üledoosi surma ja pooled nendest on seotud otseselt või kaudselt fentanüülidega. peamiselt on see seotud heroiini ja teiste opioididega Euroopas, aga sünteetilised opioidid on murettekitavad. mainisin fentanüüli, aga on ka teisi ja üks võtmeväljakutseteks meie jaos, jaoks ja siin on väga huvitavaid positiivseid arenguid aset leidnud mõningates liikmesriikides, äh, on vaja teha veel tohutuid pingutusi ja investeeringuid ja see puudutab naloksooni kasutamist, mis on opioidi vastumürk ja kuna me oleme siin libekomisjonis, siis tahaksin rõhutada seda, et koos Europoliga oleme me äh, pöördunud ka korrakaitseüksuste poole, rahvatervise ametnike poole, sest et äh, mõnikord äh, on võimalik saada tugev mürgistus puhtalt nahakontaktist selliste ainetega nagu fentanüül, seetõttu on oluline sellega tegeleda. lõpetuseks veidi andmeid järgmiselt slaidilt. me üritame rakendada EMCDDA kaks tuhat kakskümmend viis strateegiat ja nagu te teate, meil on äh, selge kohtus võetud äh, anda rohkem teenuseid parema väärtuse eest. see aasta me oleme kuuskümmend neli äh, teadusväljaannet välja andnud, kakskümmend teadusartiklit või peatükke teadusraamatutesse kolmkümmend riiklikku, riigipõhist narkoraportit, mis on täiesti uus projekt, see kirjeldab mitte ainult olukorda igas liikmesriigis, vaid äh, olukorda riigis Euroopa olukorra perspektiivis ja meil oli kolm suuremat väljaannet eelmisel aastal, Euroopa narkoraport, aga ka Euroopa äh, suunis, mis puudutab sotsiaalseid ja tervishoiu reageeringuid ja aasta kaks tuhat seitseteist lõpus oli raport narkootikumid Darknetis, mille me oleme koos volinik Avramopolosega algatanud. tutvustasime seda Lissabonis, nagu te mäletate, siis eelmine aasta eh, eh, me juhtisime justiitsiseasja võrgustiku. Eh, meie nähtavus on ka paranenud. rohkem kui miljon külastust oli meie veebileheküljele meil olid äh, lühikesed videod seal veebileheküljel, mida me äh, oleme äh, tootnud, neid on sada üheksakümmend tuhat korda alla laetud ja me oleme algastanud nelikümmend üheksa digitaalkampaaniat äh,. järgmine äh, teenus poliitika kujundamisele, me oleme otseselt panustanud viiekümne kolme poliitika kujundamise sündmuse korraldamisse ja kokku oleme rohkem kui kolmsada korda andnud teadustoetust poliitikutele. ja nüüd äh, teenused praktikutele oleme koolitanud rohkem kui sadat professionaali, kes äh, töötavad äh, nõudluse vähendamise ja jälgimise valdkonnas, aga ka kolmsada kakskümmend korrakaitseametnikku on saanud koolitust koos Cepoliga ja oleme korraldanud kuuenda Euroopa narkosuvekooli, kus äh, no, oli viiskümmend üks õpilast kahekümne viiest riigist ja lõpetuseks äh, edukus, äh, see paranes märkimisväärselt ja me jätkuvalt parandame oma tõhusust, eriti mis puudutab seda monitooringut ja kontrolli, et kuidas me rakendame oma tööprogrammi. me oleme rakendanud üheksakümmend seitse protsenti nendest tegevustest, mis on L1 prioriteedis ehk siis kohustus sada protsenti tulemust saavutada, me oleme L2 prioriteete suurendanud kuni üheksakümne viie protsendini ja L3 prioriteetide puhul oleme jõudnud kuuekümne seitsme protsendi tasemeni, mis on üks meie parimaid tulemusi võrreldes varasemate aastatega. oleme rakendanud ka seda, et muutnud agentuuri organisatsioonilist ülesehitust pärast strateegia vastuvõtmist ja oleme loonud uue rahvatervise üksuse ja nüüd raha külg ja mul on küsimus teile, enne kui me selle sessiooni lõpetame. kolmkümmend seitse, meil pole aega, ma ei hakka paluma, et te igaüks eraldi arvaksite, mis see on ja aega pole ka. ainult kolmkümmend seitse senti jäi EMCDDA-l oma eelarvest aastal kaks tuhat seitseteist kasutamata. see on meie parim saavutus ja juba teist korda äh, järjest oleme me saavutanud äh, sajaprotsendise eelarve täitmise. aga meil on ka väga head äh, tulemused maksetega, üheksakümmend neli koma seitse protsenti ja edasikantud tegevused, äh, see C kaheksa, seal on tulemus üheksakümmend neli koma kuus, nii et äh, see tähendab, et me oleme saavutanud üks koma kuusteist protsenti meie eraldiste tühistamisest, see on kõige madalam, mis meil kunagi on olnud ja selgelt alla viie protsendist lävendit. nii et ma arvan, et selle viimase arvuga ma sain nüüd väga konkreetselt äh, näidata seda, mida on seda, äh, mida me edastame, mis informatsiooni me anname. ja selle kohta on teile ka näide juba täna toodud, aga te näete ka, et meie amet Äh, on täitnud oma kohustust parandada oma töö tootlikkust ja tõhusust. aitäh. aitäh, härra Kutsel. ja nüüd pöördume otse parlamendi liikmete poole. härra Booni, kes on mitmete psühhoaktiivsete ainete kaustade raportöör. härra Booni, palun. suur aitäh ja nagu ikka, tahaksin härada, tänada härra Kustelit tema suurepärase ettekande eest ka see raport, ma arvan, on väga hästi kokku pandud, seal on väga palju uut informatsiooni, aga teie ettekande viimane osa, mis on seotud tõhususe äh, agentuuri tõhususega, siis ma arvan, et ka see on äärmiselt oluline meie kõigi jaoks. minu jaoks on selge see, et me endiselt peame töötama rohkem sellega, et arendada välja narkoennetust ja ravi ja töötada ka selle nimel, et meil oleks paremad järelevalvevahendid raportist äh, tuleb välja, et äh, uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavuse andmestik paraneb ja tundub, et üks peamisi väljakutseid on nüüd äh, täpselt eeldada nend-, nõudlust nende ainete järele üle Euroopa. see on eriti oluline, kui te olete rääkinud Euroopa laboratooriumide tootjate rollist, et kui me teame rohkem nende turusuhete kohta, siis me suudame ka paremini ennustada teatud trende. see on eriti niimoodi äh, võlts või litsenseerimata ravimite kasutamisel. kas te saaksite meile rääkida veidi rohkem selle kohta, milliseid samme oleks võimalik võtta selle parandamiseks ja milliseid äh, samme on võetud selleks, et võidelda nende ringluse vastu? teine punkt, äh, arvestades et äh, uute psühholoogiaaktiivsete ainete turg on peamiselt internetis, siis on tihtipeale keeruline jälgida ringlusmustreid. raportis mainitakse, et äh, olemasolevad äh, monitooringuvahendid, et nendest ei piisa ja et tuleks neid ajakohtada selleks, et suudetakse aru saada sellest, nendest märkimisväärtetest hulkadest, kuidas neid tooteid tarbitakse. näiteks trendide tuvastamise uuringud oleksid vajalikud selleks, et äh, aru saada dünaamilistest muudatustest äh, tarbimismustrites. mida teie arvates oleks võimalik teha Euroopa Liidu tasandil selleks, et aidata välja arendada neid uusi monitooringuvahendeid? nagu ma ka varem mainisin, selleks, et äh, aru saada paremini nõudlusest ja sellest, millised on nende uute psühhoaktiivsete ainetega ka narkootikumide tarbimismustrid tervitan seda, et raport rõhutab seda, kuivõrd oluline on mitte ainult andmete kogumine Euroopa Liidus, vaid ka koostöö kolmandate riikidega. tihtipeale jääb kahe silma vahele see, et narkootikumide probleem on ülemaailmne ja seetõttu peab teostama jälgimist ka piiridest väljaspool. ma arvan, et peaks, tuleks ära teha rohkem selleks, et anda tehnilist abi potentsiaalsetele kandidaatriikidele ja naabrusriikidele, selleks et neid aidata, aga ka selleks, et kasutada informatsiooni, et arendada välja tõhusaid ennetavaid meetmeid Euroopa Liidus sees. ma arvan, et oleks väga hea kutsuda öö, naabruspoliitikatega tegelevad inimesed ja laienemispoliitikatega tegelevad inimesed teiega vestlema selleks, et oleks võimalik neid lahendusi tutvustada, sest ma arvan, et see võiks olla üks koostööteema, mina olen seotud Ukraina ja Moldova delegatsiooniga, nii et ma arvan, et me peaksime püsima kontaktis. ja viimane märkus, te ütlesite ka, et on mõningaid positiivseid muudatusi, mis on seotud üledoosi surmade vähendamisega Äh, ka tänu sellele, et on äh, nüüd ligipääs opioidide vastumürgile ja ma arvan, et ka pärast seda tippu äh, on aastal kaks tuhat seitseteist nüüd tuvastatud viiskümmend üks uut psühhoaktiivset ainet, aga viimane küsimus on seotud teie valmisolekuga ettepanekuga, mis puudutab uut varashoiatuse süsteemi, oleme selle heaks kiitnud, nüüd on aeg sellega alustada ja ma olen kindel, et ka teie olete valmis, aga võiksite paar sõna selle kohta öelda, aitäh. suur aitäh, härra Boni, härra Jurek, palun. suur aitäh, härra esimees ja aitäh äh, kogu selle väga huvitava andmestiku eest, eriti mis puudutab uusi fenomene mis iga päev tõusetuvad. mul on väga hea meel, et te suudate tuvastada üha rohkem neid uusi asju, aga see on loomulikult ka politsei roll. mind huvitab rohkem justiitskohtusüsteemi roll. kuidas, mida te saaksite öelda kohtuasjade, kohtuotsuste hulga kohta? mis puudutab äh, kogu narkootikumidega seotud kuritegevust, tootmine, levitamine, jae levitamine, hulgi levitamine ja tahaksin ka teada, kui karmid on kohtuotsused. kas siin on mingisuguseid mustreid näha selles osas, kuidas kohtusüsteem liikmesriikides sellele reageerib, kas liikmesriigiti on siin erinevusi, seda tahaksin ma teada ja üks asi veel, mina omalt poolt tahtsin lihtsalt esimehele öelda, mis puudutab meie varasemat diskussiooni, et ta võttis äh, seisukoha selle tooni kohta, mida meie kohtumistel kasutatakse, mitte just konkreetselt, mis puudutab Anna Gomest, vaid ka sarnaseid juhtumeid tulevikus. kas me saaksime kasutada seda standardit või kas me lihtsalt loobume sellest, aitäh? okei, as I always say jah, nagu ma ütlesin, teie ajastus, härra Jurek, on eksimatu, sest et nüüd võtab sõna jällegi proua Koomes ühel teisel teemal, aga jah, saan teie seisukohast aru, aitäh, et selle välja ütlesite. aitäh! alustuseks tahaksin lihtsalt selgeks teha, et mina ei kutsunud mitte kedagi fašistiks, mina kutsusin seda olukorda, mis Äh, juba tükk aega Ungaris on arenenud, et ütlesin, et sellel on teatud fašistlikke jooni ja jään selle juurde, sellest ma ei loobu. kahjuks äh, mitte ainult Ungaris ei näe ma äh, ametivõimude sel-, poolt sellist käitumist, mida mina kutsuksin fašistlikuks, ma olen selle täiesti ametlikult välja öeldud, kutsudes härra Salvini tegevust seda, et ta nõudis, et romid riigist välja visataks, seda, et ta ründab sisserändajaid, ma kutsusin seda fašistlikuks ja nende sõnade juurde ma ka jään. Need on solvavad ja vabandust küll, aga see käitumine, mis Euroopa Liidus aset leiab, selline riikides, mis oleks pidanud minevikust õppima, see käitumine on solvav. aga nüüd äh, aitäh, et siia tulite, härra Kuusepp, väga selge raporti eest, aitäh aga mul on siiski mõningad küsimused, mida sooviksin, et te selgitaksite. ma tõesti usun, et, et see töö, mida ENCDDA teeb, on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks. ja ma tegelikult tahaksin äh, puudutada seda kolmekümne seitsme sendi lauset, mis oleksid äh, agentuuri jaoks kõige teravamad vajadused hetkel, kes asi puudutab ainult raha, personali, me teame, et teil on vaja äärmiselt kõrgelt kvalifitseeritud personali, kes siis peab ka vastavalt tasustatud saama või siis mõlemat või on see hoopis midagi muud. ja nüüd eh, sellelt eh, sisulisel teemal, tahaksin, et räägiksite veidi rohkem Hiina kohta, sest et te, eriti just sellepärast, et te mainisite regulatsiooni Euroopa Liidus ja Hiinas, kas äh, on üldse mingisugust regulatsiooni Hiina ametivõimude tasandil? kui libe komisjon Hiinat mõned aastad tagasi külastas, ja see teema oli päevakorras, siis me saime sellise äärmiselt tõrjuva lähenemise osaliseks Hiina ametivõimude poolt Nad ütlesid, et eh, jah, ma saavad aru, et see on probleem, aga see ei ole nende probleem, nemad ekspordivad seda, laboratooriumid ekspordivad teda. see on nende probleem, kes seda impordivad, mitte Hiina probleem. kas see suhtumine on kuidagi muutunud? ja siis teie viide asjaolule, et eh, on eh, mingisugused muutused aset leidnud narkokaubitsejate ekspordi kanalites. kas teie agentuur on äh, suutnud tuvastada ka ametitevahelises tegevuses, mille te olete, millega te olete tegelenud, kas te olete tuvastanud mingisugust sidet äh, inimsmuugeldajate vahel, eriti just Põhja-Aafrikast ja narkosmuugeldamise vahel, sest et nagu me teame, siis paljud need äh, inimsmuugeldajad smuugeldavad ka narkootikume äh, nendes riikides, kus nad tegutsevad. Teie asukoht on Lissabonis, mis on minu riigis Portugalis, ma leian, et meil on tõsine probleem kontrolliga mitte peamistes äh, lennujaamades, aga väiksemates lennujaamades ja eriti aerodroomidel. see muudab selle väga magusaks platvormiks äh, paljudele traditsiooniliselt Ladina-Ameerika päritolu, aga mitte ainult narkosmuugeldajatele, kas te olete suutnud teostada seal järelevalvet, ma tean, et see tekitab muret Portugali politseile. ja tahaksin küsidagi teie käest, et kas te saaksite meile anda selle kohta mingisugust informatsiooni. ja lõpetuseks, kas te näete ka mingisugust sidet nende istanduste vahel, mis väidetavalt meditsiini eesmärkidel levivad ja äh, samas seda, et see äh, NPS-idest tulenevaid surmasid väheneb Euroopas, aitäh. suur aitäh äh, selle Lissaboni seose eest. ja nüüd härra Coelho, palun. aitäh, härra esimees. selles raportis on mõningaid murettekitavaid detaile mure puudutab suurenenud narkotootmist Euroopas, see on minu esimene järeldus. ka see, et kokaiini äh, pakkumine on levinud, nagu härra direktor Kustel meile rääkis, siis äh, meil ei ole enam äh, seda, see tippaeg, mida me nägime aastal kaks tuhat neliteist, mis puudutab uusi psühhoaktiivseid aineid, aga oleme siiski tuvastanud uusi psühhoaktiivseid aineid. mäletan seda diskussiooni, mis meil oli eelmisel aastal, mis puudutas äh, üledoosi surmasid. eelmisel aastal oli siin tohutu kasv. Äh, ja hoolimata sellest, et äh, Ameerika Ühendriikide USA võrdlus oli nagu tali, siis meie jaoks see tähendab siiski, et üledooside arv on suur. ja see näitab, et on probleemid, et kui inimesed äh, lahkuvad vanglast, vabastatakse vanglast, kui nad peavad tegelema mingite probleemidega ajal, kui nad on vanglas. Äh, me teame jah, et see ei ole Euroopa kompetentsis, liikmesriikide pädevus on nende küsimustega tegeleda. härra esimees, ma arvan, et me peaksime õnnitlema härra Goodstili Äh, selle raporti kvaliteedi eest, äh, mida meile tutvustati ja ma arvan, et me peaksime kiitma ära Alexis Kustili ja tema meeskonda suurepärase töö eest, mida nad on selles agentuuris teinud. ma rõhutan, härra Kõllo, seda, et kõik selle agentuuri raportid on, on sellised ja raske on öelda, miks. et äh, neil on rohkem poliitilist ähm, kaalu. et need äh, raportid on kõik samasuguste probleemidega, ma toon ühe näite, see ei ole halb näide, see on lihtsalt näide, see tuleb minu riigist, kus praegu arutatakse kanepi küsimust, see debatt on väga tõsine arutatakse epileps-, leptikutest laste probleeme ja nii edasi, aga see debatt ei ole kuigi tõenduspõhine ja keerleb ikkagi kultuuri ja ühiskonnanormide, et mitte öelda eelarvamuste ümber ja need debatid on pigem naeruväärsed, mitte tõsiseltvõetavad. kuigi teistes valdkondades, kui teema oleks nii tõsine, siis räägitakse sellest ka palju asjalikumalt. ma tänan neid nelja liiget, kes on saali jäänud kes äh, andsid mulle andeks ka selle, mis juhtus direktori raportiga ja kuus liiget, väga tore, härra Jurek. näete isegi, kus on minu eneseväärikus, ma ei lugenud ennast. aga ma ütlen seda ikkagi, sest see on, äh, see on ärritav, tegemist on ju olulise teemaga aga tõendid raportis on nii murettekitavad, et need muudavad Euroopa ühiskonda dramaatiliselt. peale selle, igaüks, kes üldse aru saab, mis praegu USA-s toimub, USA piiride ääres, piiriäärsetes osariikides, peaks ka aru saama, et äh, on võimalik muuta suuremaid regioone maailmas Te rääkisite ka Euroopa Liidus kasvatatavatest narkootikumidest. kindlasti on siin teisigi liikmeid, kes jagavad teie seisukohti, aga me peame ikkagi kuidagi sellel teemal rääkima ja võib-olla panema paika parema strateegia. siin oleme rääkinud ka ennetustööst, nüüd siis sõna äh, vastusteks, meil on aega mõni minut aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada kõiki äh, komisjoni liikmeid nende küsimuste ja positiivsete märkuste eest ja ma ütlen kohe nendele kolleegidele ja nendele isikutele, kes vaatavad meid äh, teleekraanilt, et tegemist on mitte ainult Lissaboni töötajate tööga, vaid ikkagi väga paljude isikute tööga. meie hulgas on väga palju inimesi, kes aitavad andmeid koguda ja ka nemad panustavad nende inimeste heaolu parandamisse, kes praegu narkootikume tarvitavad. sellega võtan ma justkui kokku mõned liikmete küsimused. mis puudutab nüüd härra Boni küsimust, siis kõigepealt ma tahaksin öelda, et ähm, mitterutiinsete andmekogumismeetodite äh, väljatöötamine on oluline, see puudutab ka proua Komeši küsimust. praegu me teeme, mida suudame. ja teatud äh, piirini võib isegi öelda, et äh, meil on palju võimalusi, kuid need võimalused kaotavad äh, ruttu mõtte, kui me ei leia teisi vahendeid. Te rääkisite reovee analüüsist, mis kindlasti on oluline lisameetod meil on ka need õppused, millest rääkis härra Booni. meil on kooli lõpetanute äh, uurimused ja viimase kahe aasta jooksul on viidud läbi ka Euroopa Liidu veebiuurimusi järjest rohkemates liikmesriikides. see tähendab seda, et me kohaneme uue üliko-, uue olukorraga ja siis, kui meie agentuur loodi, siis meilt paluti andmeid, andmeid ei olnud üldse. tänase seisuga on andmekogujaid rohkem ning andmekogumine on ka kogu süsteemi alustala. ilma selle andmestikuta ei ole meil võimalik ju teile rääkida seda, mida ma täna rääkisin, ehk siis selgitada, mis on vahepeal muutunud. kuid kurb on see, et meil on olemas vahendid ja on olemas metodoloogia, aga sellest äh, hoolimata ja meil on olemas ka reovee epidemi-, epidemioloogia projekt, meil on olemas Euroopa Liidu reeglid ja meid rahastatakse Euroopa Komisjoni eraldi eelarverealt, see on kõik väga hea, aga kui see projekt lõpeb, siis ilmselt uut rahastust ei saa. me võiksime seda võib-olla teha ise, aga praegu meil selleks mandaati ei ole. ja minu ainuke palve järgmise aasta eelarve osas ongi see, et ilmselt mäletate, et kahe aasta eest äh, tuli välja Euroopa koolide uurimus, see oli suur uurimus ja ka väga unikaalne. selle maksis kinni Rootsi ning Rootsi palus Euroopa Komisjonil ja ja liikmesriikidele, et meie agentuur selle töö üle võtaks ja me olime sellega nõus ning siseasjade peadirektoraat oli meile nõus andma lisaks kolmsada kümme tuhat eurot rahastamiseks. Nad andsid selle raha ja kõik läks hästi kuid Euroopa Komisjon ei ole kahjuks järgmisel aastal, järgmiseks aastaks raha leidnud, millest on kahju, sest järgmine aasta on kampaania-aasta. ja sellega me juba praegu äh, riskimegi sellega, et tegelikult me ei saa andmeid edasi koguda või analüüsida. tegelikult me küsisime ainult äh, sama palju raha, kui me saime sellel aastal ehk siis midagi, mingisugust suurendamist me ei taotlenud, kolmsada kümme tuhat eurot ja kui see raha leitaks meile ka järgmisel aastal, siis oleksime me väga tänulikud. keskpikas ja pikemas perspektiivis, kui me hakkame arutama seda, milline on agentuuri mandaadi laiendamise võimalus, siis ma arvan, et lahenduseks võiks olla eraldi eelarverida mitte rutiinseks äh, andmekogumiseks. kahekümne viie aasta eest sellist eelarverida ei olnud, see ol-, seda ei olnudki mõtet äh, luua, sellepärast et keegi ei teadnud siis, et on olemas võltsandmed. teiseks tahaksin ma rääkida rahvusvahelisest äh, koostööst. meil on väga aktiivne ja ka proaktiivne koostöö kandidaatriikidega ja potentsiaalsete kandidaatriikidega ja meil on selleks ka Euroopa Komisjonilt erirahastus nüüd on meil Euroopa narkootikumide seiramisprojekt, mis algab järgmise aasta jaanuaris. sellega aitame me naaberriike. ja nii saan ma vastata ka proua Komeši küsimusele. see, see programm muutub, ta muutub nii, et komisjon vaatab, mida meil oleks võimalik teha naabrite naabrite juures. ja selleks, et vastata teie küsimusele, ütlen ma seda, et me teame, et äh, Alam-Sahara teel ka näiteks smuugeldatakse hašisid Marokost, Liibüast ja Egiptusest, tuuakse seda Itaaliasse ja me teame seda ning oleme seda küsimust Europoliga arutanud, et lisaks terroristi, terrorismile ja ka inimeste smugeldamisele toimub ju ka narkokaubandus, kuigi ta toimub teistmoodi ja me peame teadma, mis äh, toimub, sest Euroopa Liit saab ennast kaitsta ja saab oma kodanikke kaitsta, kui tal on paremad teadmised. see on üks teemasid, mida selle projektiga katta. ja ma unustasin öelda veel ka seda, et äh, kui te tahate teha mingeid soovitusi, siis palun äh, teil, teile saata ka ühe küsimustiku, mida saab täita veel äh, kuus nädalat ja millest on meie agentuurile palju kasu. härra Juurek äh, tegi väga olulise märkuse ja ma tahaksin selle kohta täpsemalt küsida. ma annan teile andmeid ja järgmisel nädalal tulevad juba ka väga detailsed ja struktureeritud äh, andmed Teil on olnud väga pikk päev ja ma ei taha siia esimehega kahekesi jääda, nii et proovin äh, nüüd äh, oma sõnavõttu lõpetada. ehk siis me äh, kogusime indikaatoreid või näitajaid narkokuritegude kohta, meil on olemas statistika, aga praegu saame me sellest infost kätte siiski vaid, vaid ühe osa, me ei tea näiteks, kuidas liikmesriikides narkokuritegude eest karistusi mõistetakse. me teame, et mõnedes kohtades, mõnedes liikmesriikides eh, on karistatav igasugune tarvitamine ja on ette nähtud miinimumkaristused. ja veel tahaksime öelda seda, et eh, kui te rääkisite kui te rääkisite eh, narkootikumide konfiskeerimisest, äh, siis selle kohta praegu andmed puuduvad, me ei tea ei, äh, ei äh, koguste kvaliteedi, hinna ega puhtuse kohta. seega me ei, ei ütle, kes teeb ja mida just, me ei pane kedagi häbiposti, aga peame kahepoolseid läbirääkimisi liikmesriikidega ja see kohtumine siis toimub järgmise nädala juhatuse koosolekul. kindlasti on võimalik töötada rohkem ja töötada paremini, kuid praegu kus me ei tööta ainult Europoli ja Gidi all, on meil võimalik luua oma näitajad ja suurim väljakutse on see, et tuleb paremini ära kasutada seda, mis on juba olemas. ja nüüd, et vastata proua Komašile, siis tegelikult ma osaliselt juba vist vastasin. üks minu esimesi väiteid on see, et ma pean ennast pragmaatikuks ja ma pean ennast ka mõistlikuks inimeseks. seetõttu ma ei küsinud rohkem raha, sellepärast et ma leian, et kõigepealt tuleb näidata, et meil õnnestub olemasolevate vahenditega paremini töötada ja ja et meie teenusel on rohkem lisaväärtust. ma leian, et me liigume õigel teel, vähemalt oleme seal, kuhu kavatsesime minna aga nagu ma ütlesin, aastaks kaks tuhat üheksateist oleks meil vaja saada tagasi need kolmsada kümme tuhat eurot, mis praegu on eelarvest meie jaoks kadunud ma loodan, et need ei ole igaveseks läinud, sellepärast et äh, meil on juba praegu väga raske lappida seda auku, mis järgmisel aastal tekib ja muidu oleks väga raske elada selle ajani, kui määrust muudetakse. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, teen ettepaneku seda praegu mitte arutada, saadan teile briifingu ja olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. Te küsisite Hiina kohta. nii palju, kui mina tean, ja nagu härra Dubre mulle hommikul ütles, Hiina saab kontrollida paljutki, kuidas ta tahab, kuid nende ainete puhul see alati nii ei ole. aasta või poolteist aastat tagasi said nad siiski fentanüüli ja ühe teise aine kontrolli alla, kuid probleem on selles, et neid aineid transporditakse Hiinast suurtes kogustes Euroopasse Te teate ju, et Rotterdami sadamasse tuleb päevas kolmkümmend viis tuhat ähm, alust, nii et äh, seda või konteinerit, nii et seda on väga raske kontrollida. vahendustöökohta ma juba rääkisin, te rääkisite siin ka inimkaubandusest ja sel-, seda puudutasin ka mina, eelmisel nädalal toimus äh, ühiskoosolek, kus justiits- ja siseasjade direktorid, erinevad agentuurid, omad tulid kokku ja rääkisid sellest, äh, kuidas teha paremat koostööd inimsmugeldamise vältimiseks et justiits- ja siseasjade agentuurid saaksid äh, töötada paremini. ma tänan teid ja härra Koljat veel kord südamest, tänan teid nende sisukate küsimuste eest, mõningatele märkustele ja proua Komeši sõnadele tahaksin ma veel vastata ja need vastused on seotud sellega, mida ütles härra esimees, ma pean silmas äh, kanepit, ravikanepit äh, aga ka äh, muud väheintensiivset kanepit ning äh, seda, milline poliitika on praegu USA-s ja Kanadas. ma tahaksin kõigepealt öelda, et tegemist on teemaga, millel me püüame olla väga proaktiivsed ja samal ajal ka ettevaatlikud, et kui me jagaksime informatsiooni, siis me oleksime ka kindlad, et äh, see põhineb tõenditel ja et me ei vahetaks lihtsalt toredaid mõtteid. mõne nädala eest äh, avaldasime me enda arvates väga kasuliku teatise, et oleks võimalik paremini aru saada meie seisvatest väljakutsetest ja sellest, kuidas kanepi seadustamine võiks turgusid mõjutada ja kuidas ta võiks mõjutada inimeste elu. me uurisime narko kasutamist e, ja, ja kanepi kasutamist, siis e, see uurimus tuli välja mõne nädala eest järgmisel nädalal küsin ma Lissaboni kolleegidelt eh, ka seda, kas meil on võimalik teile saata juba esimene osa. see on selline eh, suur ülevaade teaduslikust kirjandusest ravikanapi omaduste kohta ja selle kohta, eh, milliste haiguste puhul võib ravikanep aidata. seda kõike võib muidugi lugeda ka internetist, kuid pool sellest, mis internetis või rohkem ei ole tõsi. seetõttu ma leian, et meie ülesandeks on jagada kanepi kohta objektiivset informatsiooni aasta lõpus tuleb ka teine, teine trükis, kus räägitakse reguleeritud äh, turgudest, kus ravikanep on praegu äh, saadaval. ma ei taha teie aega rohkem kulutada, suur aitäh teile küsimuste eest! aitäh! ma tahtsin ainult küsida, kas teie agentuuri delegatsioon tuleb meiega oktoobris, sellepärast et, et Lissaboni minna oleks endalgi, endalgi tore, tegemist on äärmiselt äh, toreda linnaga ma tänan kõiki kolleege, tänan ka neid, kes meid äh, internetist äh, jälgisid. tänan kolleege ja lisan, et ka mina tänan härra Koelhot äh, suurepärase töö eest. võib-olla enne parlamentaarse sessiooni lõppu